mikroasi. Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Please be seated and be welcome. kallid kolleegid, tere õhtust. aitäh, et tulite siia. meil on täna ega erakorraline kodanikuvabaduste komisjoni koosolek siin Strasbourgi täiskogu osaistungjärgu ajal päris raske töö. tööd on meil palju täna. nii et palun katsuge vaikselt saali tulla, sellepärast et me katsume tööga pihta hakata. meil on äh, väga tihe päevakord. kaks päriselt ka olulist teemat, mis läbi võtta. aga kõigepealt võtame päevakorra vastu et äh, me ajast maha ei jääks. kui kellelgi vastuväiteid ei ole, siis loeme päevakorra projekti vastuvõetuks ja meil on kõik keeled välja võetud keeli, horvaatia ja malta keel, mis on ainult passiivsena ja esimene päevakorrapunkt, oluline päevakorrapunkt, sisuline punkt on äh, struktureeritud äh, äh, dialoog Margherita Skinasega, kes on äh, Euroopa Komisjoni asepresident, kes tegeleb Euroopa eluviisi edendamisega ning meil on suur au võtta teid siin täna meie komisjonis vastu, et meil saaks olla esimene mõttevahetus selle üle, mis teile on usaldatud teie portfellis. soovime teile õnne, edu rasketeks aegadeks, mis teid ees ootavad ning äh, ootame äh, pikisilmi võimalust teha teiega tihedat koostööd teie laiapõhjalise tööpõllu ulatuses. Teie tegelete ka rände ja lõimimisega, mis on meie jaoks väga oluline seoses Euroopa eluviisi edendamisega. samuti on oluline Schengeni tulevik ning sisejulgeolek. esimese struktureeritud dialoogi käigus määrame me meie edasiste mõttevahetuste tempo, meil peaksid olema korrapärased mõttevahetused Kodanikuvabaduste Komisjoni liikmetega. tervitame siin ka teie prioriteetide ülevaadet äh, asepresident Skinas, äh, sealhulgas ka välja kuulutatud äh, rände- ning varjupaigapakki, äh, mis, äh, millega tegeleda koos volinik Johansoniga. kellega meil oli just hiljuti esimene mõttevahetus. eelmisel nädalal kuulsime volinik Johansonilt, mida tema arvab ning äh, me saame nüüd siis täiendavat infot sellele esimesele mõttevahetusele, vahepealse aja jooksul on äh, meie komisjonide esimehed otsustanud omalt poolt äh, kirja kaudu mõjutada rände ning varjupaigapaki väljakujundamist pärast äh, jõuluvaheaega oleme me selles küsimuses taas rööbastel. ja mis puudutab julgeolekut, siis tahaksime kuulata, millised on komisjoni plaanid Euroopa sisejulgeolekustrateegia ja Euroopa tulevikuga seoses Libe komisjonis räägime sellest kahe tuhande kahekümnenda aasta alguses. kõigepealt kuulame ära, mida on öelda meie komisjoni asepresidendil, kellel on sõna viieteistkümneks minutiks ja siis nagu tavaliselt toimub mõttevahetus, kõigepealt koordinaatorid ja seejärel ülejäänud libe komisjoni liikmed. tuletaksin teile meelde, et täna õhtuse mõttevahetuse jaoks on eraldatud meile aega kuni üheksateist kolmekümnest kuni kella üheksani see on siis aeg, mis on eraldatud äh, mõttevahetuseks äh, asepresident äh, Skinasega, seejärel tuleb volinik Reinders ja minister Tuppurilainen, kes esindab Soome eesistujat ja kellega me vahetame mõtteid õigusriigi põhimõtte küsimuses, räägime Poolast, Ungarist ning Maltast. ja sellega tegeleme siis pärast kella üheksat järgneva pooleteise tunni jooksul, aga palun nüüd on teil sõna. suur tänu, president Lopes Aguilar, austatud kodanike vabaduse komisjoni liikmed, suur tänu, et olite valmis mind vastu võtma oma komisjonis vahetult enne jõuluaega, kui aeg on toimetusi täis. viimati kohtusime siis, kui toimus minu kuulamine oktoobrikuus ja siis me rääkisime kõik, ennekõike kavatsustest. täna olen siin teie ees esimest korda pärast äh, seda kuulamist ja nüüd äh, on minu eesmärgiks rääkida tegevustest või vähemalt sammudest nende tegevuste suunas. nii nagu tookord, toonitan ka täna, et korrapärased, ausad äh, ning sisulised arutelud libe komisjoniga on minu jaoks äärmiselt olulised. täna kavatsen kõigepealt tuua välja kolm teemade valdkonda, kõigepealt siis äh, ränne, varjupaiga pakett, teiseks äh, julgeolek ja kolmandaks kaasamine. ja siis äh, see, kuidas on see seotud minu nõndanimetatud mitte libe osaga portfellist. aga kõigepealt ränne. Te olete asjatundjad, ma tean. Euroopa on rände vallas palju ära teinud, aga kõik ei ole siiski veel tehtud arvan, et te olete minuga päri, kui ütlen, et äh, meil on vaja nüüd suunda muuta. president von der Leyen usaldas mulle uue varjupaiga ning rändepaketi koordineerimise, tegemist on viimase puuduva lüliga selles äh, üldises äh, piltmõistatuses, mida endast kujutab Euroopa Liidu kõikehõlvam rändepoliitika. pakett, räägitakse sellest algatusest, see on väga õilis termin, millele meie peame sisu taha panema, nii nagu kõikide õilsate terminite või nimetustega ikka on. peame leidma üksmeele selles osas, kuidas me üheskoos kollektiivselt rännet kujundame, vormime ning selle paketi kaudu peame kandma hoolt selle eest, et suudame veenda meie rahvast selles, et Euroopa on oma ülesannete kõrgusel ning äh, suudab äh, ise kujundada oma ühiskonda, meie käitumist, äh, kogu meie mandril. selleks, et paketini jõuda, peame kõigepealt kuulama. ja sellega tegimegi algust koos volinik Johansoniga, alustasime Ateenast, siis läksime edasi Berliini, Pariisi, Budapesti, läheme järgmisel neljapäeval ja jätkame seda pealinnade külastamise tuuri. ja teie komisjoni ees esinemine on ka üks osa meie kuulamise tööst. meie esimeste kontaktide muljed, millised need on? olen rääkinud äh, ka Äh, justiits- ning äh, siseküsimuste ministritega nõukogu käigus ning ma äh, pean ütlema, et esimesed muljed on üsnagi paljutõotavad. mul on tunne, et on hakatud üldiselt aru saama sellest, et me ei saa endale lubada seda, et me jällegi ei tule oma ülesandega toime. läbikukkumine ei ole lubatud. esimeste kontaktide tulemusena jäi meil mulje, et äh, üldiselt äh, ollakse ühel meelel kahes äh, peamises valdkonnas. nimelt kõigepealt, et pakett peab olema terviklik, kõikehõlmav. teiseks, et me ei jõua mitte kuskile, kui me ei suuda tagada õiget tasakaalu solidaarsuse ning vastutuse vahel. ma tean, et oleme nüüd jõudnud faasi, millest ei ole kerge rääkida me peaksime rääkima paketi struktuurist ning sisust. Äh, seda ei ole veel võimalik teha, aga räägiksin siiski mõningatest võtmeelementidest, mis annavad paketile vormi. kõigepealt me peame kogu marsruuti kaasava aspekti võtma aluseks, sellepärast et äh, rände välis- ning siseaspektid on omavahel lahutamatult seotud. uus pakett tähendab seda, et meie välispiiride haldamine peab olema piisavalt tugev selleks, et toetada vaba liikumise ala, mis on meie jaoks sümboolse väärtusega ka. ja lisaks sellele tuleb tegeleda ka Euroopa piiri ning rannikuvalve määruse arendamisega ning võitlema tõhusamalt inimkullerite ning organiseeritud kurjategijate vastu, kes, kelle jaoks inimelu on ainult kasumiallikas. meil peab olema samuti tõhus tagasisaatmine süsteem, tagasisaatmise süsteem nende kohta, kes, kellel ei ole õigust siia jääda, see eeldab, et meil on varjupaigamenetlused, mis on tõhusamad ning tugevamad kui varem. me peame veenvalt tegelema teisese liikumise probleemiga lisaks sellele äh, peab ütlema, et selge on Schengeni ja varjupaiga omavaheline side, me peame tegelema kõigepealt varjupaigasüsteemi puudujääkidega selleks, et saada jalule usaldus ning äh, selleks, et Schengeni ala hakkaks jälle toimima nagu kord ja kohus samuti on meil vaja tagada õiguslikud juurdepääsuteed Euroopale, et meie tööturg ning tööstus saaks äh, piisavalt õigeid oskusi ning äh, ekspertteadmisi, me peame lähtuma siin positiivsetest kogemustest. ning lõpetuseks, meil on vaja kõikehõlmavaid partnerlussuhteid päritoluriikidega, transiidiriikidega. peame kasutama ära kõik oma vahendid, mitte ainult äh, raha ning investeeringud, vaid ka kaubandus, viisad, mobiilsus, Erasmuse, stipendiumid, kõik, kõik, mida Euroopa saab pakkuda, peab olema üks osa sellest partnerlussuhete paketist päritoluriikidega, kust võidavad kõik. käisime eelmisel nädalal ka Türgis. Türgi on oluline, strateegiliselt oluline partner meie jaoks ning äh, oluline tegija äh, vägagi volatiilses piirkonnas, kui neil on miljoneid pagulasi, ükski riik kogu maailmas ei saa rohkem pagulasi vastu võtta täna maailmas kui äh, Türgi. ja Euroopa Liidu Türgi avaldus on oluline, seda toonitasime ka eelmisel nädalal ning õigeaegselt tagasime ka selle, et kõik kuus miljardit eurot, mis on mõeldud Türgi pagulaste vahendile, on äh, eraldatud täiel määral ning olgem ausad, nüüd, kus üldpilt Euroopa Liidus ja Türgi vahelistes suhetes on muutunud keerulisemaks, siis ränne on küll üks teema, kus tuleb teha konstruktiivset koostööd, nii Euroopa Liit peab seda tegema kui ka Türgi ja ka siin on seda korduvalt toonitatud siin kojas. aga nüüd julgeoleku teema. julgeoleku päevakorras äh, eelmisel kohtumisel oktoobris kinnitasin, et meie jaoks on oluline nii, on olulised nii mm, traditsioonilised ohud kui kaasaegsed ohud. Äh, järgmisel aastal teeme uue strateegiaettepaneku, mis tegelevad äh, piiriüleste ohtudega, terrorism, organiseeritud kuritegevus, küberkuritegevus, tugevam koostöö õiguskaitseasutuste vahel ning infolünkade täitmine. sellega seoses tegeleme me ka Europoli mandaadi küsimusega. Teie lahkel loal toonitaksin veel kord, kui oluline on kiire kokkulepe terroristliku äh, online sisu küsimuses, äh, mis on oluline ka äh, radikaliseerumise ning vägivaldse äärmusluse ärahoidmise seisukohast. tahame võidelda tugevamalt tõsise ning organiseeritud kuritegevuse vastu, võttes arvesse seda, kuidas tehnoloogia areng on nende selliste organisatsioonide tegevust muutnud. küberkuritegevuse vastases võitluses pöörame iseäranis palju tähelepanu kõige ohustatumate kodanike kaitsmiseks. laste seksuaalne ärakasutamine internetis on kasvanud mitmekordseks ning äh, meil on vaja sihipärast tegevust, et äh, see oht kontrolli alla saada. me peame tegelema sektoriüleselt, me ei äh, saa lähtuda selles võitluses ainult siseasjade nägemusest julgeolekule. me peame tegelema digitaal-, äh, energia, transpordi, finantsteenuste ning tervishoiupoliitikaga ka. ja just nimelt äh, selles kontekstis tuleb minu meelest äh, minu asepresidendi portfelli lisandväärtus kõige paremini esile. me ka edasi püüame vastata ning reageerida hübriidohtudele, me tahame parandada oma koostalitusvõimet meie informatsioonisüsteemide vahel ning me arendame välja tugeva lähenemisviisi viienda põlvkonna võrgustikele, nii et me oleksime oma, käiksime oma ajastuga sammu ning äh, oleksime Euroopa Liidu ülesannete kõrgusel. meil on äh, väga palju tundlikku informatsiooni ning äh, seetõttu on oluline, et Euroopa Liit tagaks küberjulgeoleku ning vastupidavat 5G võrgustikud digitaalse kriitilise taristu kaitsmine peaks äh, käima käsikäes äh, füüsilise olulise taristu kaitsega. me investeerime paindlikku ning riskipõhisesse lähenemisviisi, et äh, arendada välja vastupidavus kõikidele ohtudele, alates droonidele kui siserünnakutele. kordan veel kord seda, mida lubasin teile oktoobris kõik meie ettepanekud julgeoleku valdkonnas võtavad arvesse põhiõiguste austamist, sealhulgas ka isikuandmete kaitse põhimõtteid. võtan selle endale isiklikuks kohustuseks. põhiõigused ei tooda tagantjärele julgeolekutöösse sisse äh, ex post lisandina, vaid me võtame arvesse seda kogu julgeolekualases tegevuses. me ei lähe kompromissile ei julgeoleku ega väärtuste küsimuses. lugupeetud esimees, lugupeetud kolleegid, kallid sõbrad. ma olen seda tööd teinud nüüd kümme päeva ja esimesest päevast peale, kui alustasin tööd selle inimkeskse portfelli kallal, antropotsentrilise portfelli kallal teadsin, et äh, lisaks äh, nii-öelda kodanikuvabaduste libe äh, valdkonna ülesannetele on ähm, minu portfelliga seotud mitmed ülesanded, mille vallas tuleb teha koostööd ja äh, oleme teinud äh, tööd näiteks äh, Euroopa vähiplaaniga, Maria Gabrieliga kavatseme esitada ettepaneku Euroopa haridus ala kohta, mis peab muutma reaalsuseks kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks Nikolai Schmidtiga koos äh, Euroopa oskuste päevaga tegevuskava kallal oleme tööd teinud, et äh, oskusi paremini edasi arendada ning äh, mina peaksin koondama kõik need elemendid kokku, et tagada, et sellest kootaks ühtne kangas mida on vaja meie ühtekuuluvuseks kaitstud äh, ühiskonnale, nii et on olemas võimekus, oskused, haridus, äh, suutlikkus äh, muutustega kaasas käia ja nii edasi ja nii edasi. teeme ettepanekuid, konkreetseid ettepanekuid ka kolmandate riikide kodanike integreerimiseks ning kaasamiseks. Need on uued eurooplased, kes jäävad meiega ka järgmisteks aastateks ning kes on ära teeninud samasuguse kaitse ning juurdepääsu nagu meie oma kodanikud. järgnevate kuude kallal kavatsen teha tööd selleks, et kõikide nende teemavaldkondade kallal rohkem töötada. teen seda nii, et nad täiendavad teineteist, tugevdavad teineteist, meie ühiseks eesmärgiks on üles ehitada tugevam, kaasavam, ühtekuuluvam ning vastupidavam Euroopa Liidu ühiskonda. mina ootan teie panust samuti alates esimesest päevast ja alates tänasest arutelust. aitäh! Thank you so much, Vice President Skinas. Now! suur tänu, asepresident Šinas äh, ja nüüd anname sõna, sõna soovijatele, kõigepealt koordinaatorid, äh, proua Metsola EPP-st ja siis äh, saavad sõna teised saadikud, kes annavad äh, kaardiga märku, et nad sõna soovivad. andke endast märku, siis koostame nimekirja sõnasoovijatest. kolleeg Metsola, palun. suur tänu ja tere tulemast siia, asepresident nii täna kui ka teie kuulamisel kolmandal oktoobril te näitasite, et teie vastutusvaldkond on tõesti väga lai. ma räägin kõigepealt julgeolekust ja siis Türgist. kõigepealt, mis puudutab julgeolekut, siis meil tuleb kõigepealt julgeolekuliit lõpule ja see puudutab terroristlikku sisu veebis. kas te võiksite täpsustada oma plaane võitlemaks sellise Äh, sisu vastu. ja kui me räägime sellest valdkonnast, siis ei tohi kunagi unustada, et äh, see on väga tundlik teema, kui me räägime liikmesriikide ja Euroopa Liidu pädevusest. aga mida meil oleks äh, võimalik teha, et kiiremini, tõhusamalt ja paremini infot jagada liikmesriikide vahel äh, luurevaldkonnas ja kuidas seda kõike mõjutab äh, Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust ilmselt jaanuari lõpus. Te kohtusite president Erdoganiga eelmisel nädalal ja siis sel ajal, kui teie seal olite, siis äh, saabujate migrantide arv Kreeka saartele tunduvalt vähenes. kui te lahkusite, siis see arv hakkas jälle suurenema. kas president Erdogan üritab siin Euroopale mingit sõnumit saata ja kui, siis kuidas me peaksime reageerima? proua Sipel, suur tänu, härra Sinna, siia tulemast. ma kuulasin teid äh, tähelepanelikult ma mingit ime ei oodanud, aga kui te räägite julgeolekust ja rändest, siis äh, ma ei ole kuulnud palju uusi ideid. mul on hea meel, et te räägite holistlikust äh, lähenemisest. see on äh, lähenemine, mille kiitis parlament heaks juba eelmisel mandaadi ajal. me räägime siin varjupaigamenetlusest, ebaseaduslikust äh, sisserändest, räägime sihtriikidest, räägime päritoluriikide huvidest äh, ja võimalustest. Te mainisite äh, seda, kuidas legaalsemalt kujundada mm, meie tööturule pääsemist, aga ma ei ole kuulnud teilt midagi legaalsemate sisserändekanalite kohta, kui me räägime põgenikest ja nüüd äh, läbirääkimised sinise kaardi osas on peatunud, kas on ideid, kuidas selles küsimuses edasi liikuda? olen äh, nõus teiega, et tagasipöördumine on alati olnud osa meie varjupaigapoliitikast, aga kuna tagasipöördumine on varjupaigapoliitika lõpp, siis me peame tagama korraliku äh, protseduuri. tahaksin teada, kuidas te soovite seda tagada, arvestades seda, et meil on siin mitmesuguseid uusi ideid, uus-vanu ideid, äh, samuti teatavaid dokumente ka Saksamaa valitsuselt mis äh, räägib äh, transiitsoonidest välispiiridel ja ma tahaksin äh, teada, kuidas teie täpsemalt arvate, et neid ähm, ideid tuleks ähm, rakendada? Te ütlesite, et ühelgi teisel riigil ei ole nii palju põgenikke kui Türgil see ei ole tõsi, Liibanon, arvestades rahvaarvu, on võtnud vastu isegi rohkem põgenikke ja samuti on mitmeid Aafrika riike, kus on äh, rohkem äh, põgenikke kui Türgis. ja lõpetuseks, äh, julgeolekus on oluline kõikidele meie kodanikele. kui me räägime küberkuritegevusest, siis mind väsitab see, et kogu aeg räägitakse sellest, kui oluline on küberkuritegevuse vastune võitlus, äh, laste äh, seksuaalse ärakasutamise aspektist vaadatuna, loomulikult me peame selle äh, kuriteo vastu võitlema, aga see leiab aset siiski reaalselt kuskil nelja seina vahel. ja vabandust, esimees, tõesti, ma lähen üle ja me peame rohkem äh, tegelema ennetustegevusega äh, reaalajas ja mitte minema nii kaugele, et läheme kõikide kodanike eraelu rikkuma. kolleegid, tuleta meelde, et äh, iga kord, kui me sõna anname, siis äh, umbes kakskümmend teist tahavad sõna. meil on selleks aruteluks poolteist tundi, siis üritagem siiski ennast piirata ja esitage küsimused äh, kahe minuti jooksul, äh, see kehtib koordinaatoritele, niivõrd äh, kiiresti ja tõhusalt, kui suudate ja teised kolleegid ühe minuti jooksul. proua Intvelt järgmisena. suur tänu, esimees ja tere tulemast, volinik, esimest korda siia meie komisjoni ette, üritan teha lühidalt. mis puudutab julgeolekustrateegiat, siis ma tahaksin öelda midagi sõnumi kohta viimastel aastatel, mitte kümnenditel, on äh, lähenemine olnud väga rohmakas. komisjon on esitanud ettepanekuid äh, muudkui üksteise järel, ilma et oleks tehtud mõjude hinnangut ja ma ütleksin äh, siin komisjonis ka selgelt välja, et me ei võta ettepanekuid arutlusele, kui mõjude hinnangut ei ole ja rakendamine on täiesti äh, Äh, hädapärane. Äh, lisaks äh, sellele on pikk nimekiri õigusakte, mis on esitatud Euroopa Komisjoni poolt, aga mille Euroopa Kohus on tagasi lükanud. Te võiksite paremini tegutseda ja kui te räägite julgeolekust, siis te ütlesite, et proovite keskenduda piiriülestele küsimustele, aga üks äh, surmavamaid äh, nuhtluseid siin äh, planeedil on koduvägivald, mitmedkümned tuhanded naised äh, hukkuvad aastas selle tõttu. ma ei ole näinud, et meil oleks miljardid eurod eraldatud koduvägivalla vastaseks võitluseks, kui soovite palju elusid päästa, siis tuleks selle teemaga tegeleda. mis puudutab nüüd migratsioonipaketi, siis teie ja volinik Johnson käite ühest pealinnast teise, see on väga kena. Euroopa Parlament on äh, seadusandja, meil on seisukoht paigas, me oleme heas usus läbi rääkinud nõukoguga ja nüüd me oleme olukorras, kus äh, nõukogu ütleb, et ah oh,, ollala, oh me ei tea enam, mida me tahame ja siis äh, teie külastate pealinnu, miks te ei äh, tule meie juurde ja ei vaata, mida meie oleme juba seni teinud? ma ei arva, et me peaksime aktsepteerima seda, et see seadusloomeline töö, mida meie oleme teinud sadade tuhandete eurooplaste toetusel, lihtsalt heidetakse niimoodi üle parda. meie seda ei aktsepteeri. ja lõpetuseks. Teie olete nüüd äh, volinik mis äh, mitte ei kaitse Euroopa eluviisi, vaid edendab Euroopa eluviisi. ma näen, et see teeb teid tõesti väga mm, rõõmsaks. ma tahaksin äh, teilt äh, teada, kuidas te meid kaitsete ähm, siseohtude eest Euroopa eluviisile, see puudutab meie väärtusi ja artikkel kaks lepingutest. suur tänu ja nüüd äh, rohelised, palun. suur tänu, mina sooviksin ka õnnitleda härra Skinast, näeme siin teda esimest korda pärast äh, ametisse nimetamist. tahaksin äh, ka rõhutada seda, mida ütles proua Intvelt kinni tuleb pidada institutsioonide vahelistest kokkulepetest, on vaja mõjude hinnangut, kui teataval äh, õigusaktil on äh, tugevad äh, mõjud. ma loodan, et härra Skinas on valmis kinnitama täna õhtul siin, et seda hakatakse tegelema. ja mul on küsimus varjupaiga Äh, kohta. koos volinik Johnsoniga on teie prioriteediks leida selles küsimuses liikmesriikide seal äh, konsensus. ja mind üllatab, et kõigepealt äh, külastasite Kreeka saari ja siis kohe Türgit, mitte teisi Euroopa Liidu pealinnu. paljud Süüria põgenikud loomulikult sõltuvad Türgist ja nende valmisolekus neid vastu võtta. paljud põgenikud kardavad tagasi pöörduda, nad kardavad Assadi poolset kättemaksu. Erdogan on äh, sellest hoolimata ähvardanud saata poolteist miljonit äh, Süüria põgenikku tagasi Süüriasse, niinimetatud puhvetsooni, nüüd ta on selles küsimuses vait, aga ta valmistab ette nende Süüria põgenike deporteerimist ja mul on mõned küsimused selle kohta. milles te täpselt kokku leppisite Erdoganiga, kas teie arvates on puhvertsoonid äh, turvalised tsoonid, kuhu võib Süüria põgenikud tõesti tagasi saata, kas te võite garanteerida, et Erdogan Erdogan neid äh, süürlasi sinna Põhja-Süüriasse tagasi ei saada ja kui ta seda siiski hakkab tegema, siis kuidas see mõjutab Euroopa Liidu äh, ja Türgi vahelist kokkulepet äh, põgenike osas ja kuidas on kõige selle kontekstis kinni peetud inimõigustest? suur tänu ja IDE fraktsioon, kolleeg Tordino, palun. tänan esimees härra volinik, Te käisite hiljuti koos äh, Projonseniga Türgis ja te saite selle külaskäigu ajal võimaluse öelda, et Euroopa Liidu arvates on äh, Türgi meie strateegiline partner. Erdoganile näidati nii-öelda oma kaitsetud külge minu arvates, see annab Erdoganile võimaluse veelgi rohkem raha nõuda. tuleb esitada küsimus, et millal Erdogan avab piirid. miljardid on äh, voolanud äh, Türgisse. Euroopa elustiiliga seal ei arvestata. Es-, kevadel te teete vastavad ettepanekud. kas te tunnistate, et Euroopa Liit on Dublini reformiga läbi kukkunud? ja küsimus on selles, et mida te kuni kevadeni teete, kas te olete valmis tegema ettepaneku äh, probleemi lahendamiseks. Äh, siiamaani ei ole seda probleemi lahendatud ja kuidas äh, te plaanite saada kokku enamuse, et saada üle sellest tupikust, mis meil viimastel aastatel on olnud ja siis veel finantseerimise kohta. me oleme esitanud komisjonile parlamentaarse küsimuse, et saada detailseid äh, andmeid äh, selle kohta, mis puudutab äh, rahade kasutust, me ei ole seni rahade kasutuse kohta vastust saanud, kas teie võiksite vastata? suur tänu, esimees, volinik Skinas, palju edu teile teie töös. Te olete arvatavasti see volinik, äh, kellelt äh, oodatakse palju sisulist äh, tööd ja mitte ainult formaalset tegutsemist, me räägime nüüd Euroopa eluviisi edendamisest, mitte kaitsest, see on teie mandaat. aga loomulikult tuleb Euroopa eluviisi ka kaitsta, kaitsele omistatakse sõjaväeline eesmärk nagu meie väärtuste kaitse oleks mingi militaristlik aktsioon. minu arvates see nii ei ole, aga see sellest, nüüd me räägime siin edendamisest, mitte kaitsest. ma loodan aga, et see teie tegevust ei muuda osad äh, fraktsioonid siin parlamendis toetavad äh, teid ju ainult sellepärast, et äh, nime muudeti, aga on endiselt kahtlusi pädevuse osas, eriti migratsiooni osas. ma ei ole täpselt aru saanud, kuidas on paika pandud piiritlus teie ja volinik Johansoni töö vahel seaduslik äh, ja turvaline sisseränne on ikkagi ka seotud ebaseadusliku sisserändega tööturu vaatenurgist eelkõige. nüüd, mis puudutab äh, Türgit, siis ma ei taha siin äh, haavale soola raputada aga see külaskäik äh, Türki oli äh, nagu allaandmine sellise agressiivse partneri ees. Kornelia Ernst, palun. räägiksin hea meelega oma emakeeles. kõigepealt äh, härra Skinas, te ütlesite, et kolleeg äh, Johansoniga soovite te ette võtta varjupaiga paketi koordineerimise. mida see tähendab, mida te soovite koordineerida, kas te soovite nüüd pealinna külastades, näiteks Ungaris külastada, kas nad siiski võtaksid kolm valju, varjupaiga taotlejat vastu või sama Poolas või? kahekolmandikulise häälteenamusega eelmisel mandaadi ajal tegime me ettepaneku Dublin kahe osas, see on progressiivne ettepanek, mis puudutab äh, siis konkreetselt tegutsemist Euroopa Liidu välispiiridel. kas te äh, üldse tutvute sellega või te tulete välja mingi täiesti uue lähenemisega? ja kui nüüd äh, te tegelete koordineerimise ettepanekuga, siis äh, kas äh, õigus äh, varjupaigale on üldse teie jaoks mingi mõiste, kuna te rääkisite ainult tagasisaatmistest, võib-olla see teie jaoks üldse oluline mõiste? edasi, kui te viite läbi hindamisi, kui te räägite seda, et tuleb uurida piiriülest kuritegevus, siis kas te uurite ka neid kuritegusid, mis pannakse paika, pannakse äh, toime põgenike suhtes, kes on äh, üle piiri tulnud? Ähm, külastasin ähm, näiteks Horvaatiat ja mõnda teist riiki, kus põgenikelt on võetud äh, ära nende mobiiltelefonid, need on kiusatud, nii edasi. edasi, kas te soovite hinnata neid rahalisi vahendeid, mida äh, eraldatakse Türgile, et kas nad jõuavad üldse sinna sihtpunkti, kuhu nad peaksid äh, jõudma. kas te teate, mis nende rahadega äh, tehakse? ja te ei öelnud äh, mitte midagi enam ümberasustamise kohta, ka selle kohta oleks meil vaja rohkem infot, aitäh! suur tänu! ja nüüd teen ettepaneku et äh, me tõesti piirdume ühe minutiga, järgmised kõnelejad, teid on kokku kakskümmend ja asepresident Skinas peab saama ka võimaluse korralikult vastata nendele küsimuste, mis äh, tõstatati. järgmisena kolleeg Wundenberg, Brunidi, palun. tänan, esimees, asepresident suur tänu, et tulite esimest korda siia meie komisjoni ette volinikuna. soovin teile palju edu. Teil on äh, oluline ja põhjalik tegevusvaldkond. ja üks küsimus minu poolt kuulsime kriitikat teie külaskäigu kohta Türki. isiklikult äh, soovin ma öelda, et see külaskäik Türki oli ilmselt väga vajalik. me oleksime ilmselt palunudki teil sinna minna. kui me ütleme, et me soovime tõhusat koostööd Türgiga, eriti just rändevaldkonnas, siis tuleb ju ka türklastega rääkida. aga nüüd üks otsene küsimus. mis siis äh, saab Euroopa Liidu Türgi kokkuleppest? arvestades seda, et Erdogan enam sellest kokkuleppest kinni ei pea. ta lausa provotseerivalt juhib tähelepanu sellele, et ta võib seda vabalt rikkuda. palun üritage kõik piirduda ühe minutiga, kolleeg Moreno Sanchez, palun. tänan. jah tõesti telegrami stiilis. suur tänu siia tulemast, härra volinik. mida võiks komisjon teha, et äh, astuda vastu osades riikides äh, levivale arvamusele, et ränne on äh, oht kui see samas on äh, võimalus, väljakutse. ka komisjon on keskendunud negatiivsetele aspektidele, tagasisaatmine, smugeldajate vastane võitlus, piiride kaitse, mida meil oleks võimalik teha positiivses äh, valdkonnas. seaduslik äh, sisseränne, rändajate integreerimine ja mida te arvate ideest luua Euroopa fond millel oleks juurdepääs äh, Euroopa Liidu linna peal ja küsimus on veel ka saatjate alaealiste kohta. kiired küsimused ka minu poolt, äh, ütleb kolleeg äh, Tudoratše. meil tuleb leida kasa, tasakaal solidaarsuse ja vastutuse vahel, seda sisepoliitiliselt ja välispoliitiliselt. kui te soovite, et äh, ebaseaduslikud sisserändajad äh, võetaks tagasi, siis tuleb kolmandaid riike selles äh, veenda. aga kuidas veenda liikmesriike, et nad teeksid enam, enamat kui seni. Te mainisite pilootprojekte, eriti nendega midagi ei ole saavutatud, näevad küll head välja need äh, pilootprojektid, äh, aga saavutatu on ebapiisav. edasi, kes jätkab volinik äh, Kingi tööd? viis G osas äh, või arvate, et see rong on selles osas juba ära sõitnud? järgmisena kolleeg Kangu Äh, suur tänu, härra volinik, et te siia tulite. Teil olid äh, konstruktiivsed äh, läbirääkimised Türgiga Ankaras, nagu te ütlesite. Türgis on loomulikult kõige rohkem põgenikke ÜRO andmetel. nii et ma pean äh, ütlema oma sotsiaaldemokraadist kolleegile, et Türgi tõesti on võtnud vastu kõige suurema hulga äh, põgenikke maailmas ja Türgi mängib väga olulist rolli migratsioonikriisi kontrollis. Te ütlesite, jätkate äh, koostööd äh, Türgiga, Türgi on strateegiline partner, naaber, kandidaatriik kas te arvate, et see on realistlik, kui alles äh, paar nädalat tagasi ähvardas äh, Erdogan avada uksed põgenikele ja süülitaotlejatele Euroopasse, kui me ei tee seda, mida Türgi tahab, niimoodi ju partnerite vahel ei käituta. ja mis puudutab migratsioonipakti, siis äh, me peame arvestama välispiiride volatiilsusega, kas te arvate, et Türgi-sugune riik võiks äh, kunagi saada Euroopa Liidu äh, liikmesriigiks, kui me räägime oma väärtuste ja eluviisi äh, kaitsest, siis tuleb aru saada ka sellest, et Euroopa väärtus on usaldus, seda tasuks silmas piirada, kui me räägime läbi Türgiga. kolleeg äh, Ressler, palun. härra Skinas, teil on tõesti väga lai valdkond, mina sooviksin keskenduda migratsioonile. ja olgugi, et see küsimus on ka väga laialdane ja olgugi, et me peame loomulikult äh, vaatama, millised oleks võimalikud seaduslikud sisserändekanalid, kuidas me saaksime migratsioonivoogusid äh, suunata, kuidas teha koostööd ja äh, päritoluriikide kui ka transiitriikidega tuleb meil loomulikult teha enamat, et võidelda ebaseadusliku sisserände ja smugeldamise vastu. praegustel Euroopa Liidu välispiiridel on meil tugev äh, rändesurve ja minu küsimus äh, seisneb selles, et äh, kas te võiksite selgitada, mis on komisjoni strateegia äh, toetamaks äh, välispiiridel rändevoogudega silmitsi olevaid äh, riike ja kuidas te hindate erinevate äh, rändevoogude mõju? aitäh, kui te pakute meile välja uue pakti, siis selle põhjuseks on see, et eelmised paktid või kavad ei ole õnnestunud ja kui nad ei ole õnnestunud, kui nad kolmepoolsetel läbirääkimistel on olnud blokeeritud, siis selle põhjuseks on see, et liikmesriigid on Ähm, blokeerinud need tekstid ja tegelikult äh, osad ei taha vastu võtta pagulasi. nii et äh, kas on kavas äh, võtta tagasi see Dublini määruse projekt ja teised tekstid, pakkuda välja midagi muud, et siis oleks kaal ainult liikmesriikide kavadel ja mitte parlamendi kavadel ja ja kui teie vastus meie küsimustele on jah, siis kas see tähendaks seda, et meil oleks selline süsteem, mis tugineks mõningate liikmesriikide kogemustele, et liikmesriikide e-, e-, territooriumitele pagulased ei tuleks, nad oleksid mingites kinnistes keskustes väljaspool ja seetõttu ei e, kohalduks neile ähm, varjupaigaõigus, vaid neid oleks võimalik ainult välja saata. Eh, kas te saate meile seda kinnitada ja teiseks see üldine kinnipidamine kinnistes keskustes, kas see tõesti on eetiliselt ja juriidiliselt võimalik, võttes arvesse rahvusvahelise eh, õiguse põhimõtteid? aitäh ja proua Keller aitäh, palju õnne, lugupeetud volinik, ka minu poolt kaks küsimust. esiteks Euroopa tekstid, mis puudutavad Euroopa varjupaigaõigust, seal on, neid rakendatakse liikmesriikides väga erinevalt, kuna tegemist on äh, liikmesriikide pädevusega. kas teie komisjon äh, on äh, hakanud tegu, tegema tööd või kavatseb ülevaadet sellest saada? ja teiseks, ähm, mis puudutab meie partnerriike, päritoluriike, et kas te võiksite rääkida äh, sellest, kuidas te kõrge esindaja Borrelliga kavatsete selles küsimuses koostööd teha? aitäh, tõesti väga hästi, vähem kui ühe minuti jooksul saite hakkama. Äh, härra Breyer Rohelistest. aitäh kuulasin väga tähelepanelikult äh, seda, mida te kavatsete äh, välja pakkuda julgeolekustrateegia kohta ja äh, tuginedes varasematele kogemustele, tundub, et tegemist on pigem järelevalvestrateegiaga, mitte julgeolekustrateegiaga ja mõte on olnud, et eelnevad õigusaktid ei ole olnud kuritegevuse vastu tõhusad, seetõttu oleks meil vaja veelgi rohkem õigusakte ja me ju ei taha, et meil oleks järelevalve ühiskond, nii et palun olge väga ettepanekud, ettevaatlikud, kui te, te tulete välja uute õigusaktidega. ja teiseks õigusaktid, mis puudutavad mm, eraeluliste andmete kogumist meie sideandmed, sideandmete kohta et kas komisjon kavatseb välja tulla uue ettepanekuga andmete säilitamise kohta ja mis puudutab teie viimast visiiti Türki, kas te saaksite meile uuemat infot anda äh, selle kohta, mis puudutab isikuandmete vahetust Europoli ja Türgi vahel. aitäh, proua Daly. aitäh, ma pean ütlema, et mulle valmistas veidi pettumust äh, see, et te, teie sissejuhatavas sõnavõtus oli äh, liiga vähe äh, detaile ja te olete tõesti väga orjaliku suhtumisega Türgi suhtes, et ütlesite, et keegi ei ole nii palju pagulasi vastu võtnud kui Türgi aga nüüd nad üritavad äh, Süürias äh, režiimivahetust toime panna ja sinna pagulasi tagasi äh, saata ja siis rääkisite Europolist ja nagu kolleegi tahaksin küsida teie visiidi kohta seda, et te teate, et parlamendil on suuri probleeme seoses isikuandmete vahetusega Türgiga, seal on suuri probleeme kuritegevuse määratlustega äh, Eh, et ähm, selle kohta me ei ole mingeid, äh, mingit lähemat infot saanud äh, ja see on väga oluline ja mis puudutab äh, veebis toimuvat desinformatsiooni levitamist, see on tõesti väga oluline, see muudab väga palju inimeste maailmavaadet, et kuhu te tõmbate joone inimeste kaitsmise vahel ja tsensuuri ja järelevalve vahel härra Sikerts, Seikats, ähm, internetikuritegevus, sellest äh, teemast siin juba rääkis veidi SED kolleeg, et igaüks, kes on lugenud Interpoli raportit veebikuritegevuse kohta ja vaadanud, mida on sellega tehtud Liibe komisjonis, peaks olema aru saanud, et veebis äh, äh, lapsporno vahetamine on tõesti väga Äh, väga levinud ja äh, Interpol teeb selles osas väga head tööd, et kas te kavatse, mida te kavatsete teha selleks, et Interpoli toetada selles tegevuses? aitäh. aitäh, esimees. Äh, tänan ka Äh, volinikku äh, tema sissejuhatava sõnavõtu eest. Äh, saan olla nõus sellega, mida öeldi muuhulgas rände potentsiaali kohta meie tööturgude jaoks, aga nüüd üks väga lühike küsimus, et kuidas te tahate edas-, edendada rändepakti? Te ütlesite, et me ei saa lubada, et see läbi kukuks, aga lihtne äh, lahendus oleks loobuda igasugusest ambitsioonikusest, siis ei ole võimalik ka läbi kukkuda. et äh, siis äh, võiks nõus olla nõukogu kõige väiksema ühise nimetajaga, aga sellega ei oleks meie nõus, et te peaksite meile selgitama, et milline võiks olla uus dünaamika pärast neid küsim-, kõnelusi, mida te olete pidanud. härra Markvart, aitäh, räägin saksa keeles et tahtsin öelda, et eelmisel nädalal äh, neljapäeval avaldas äh, Spiegel video, et äh, e-, Ebros e tõesti äh, äh, inimesi tõrjuti tagasi äh, ja mida rohkem küsimusi selle kohta esitada, seda vähem komisjon selle kohta ütleb, et tahtsin küsida, et kas te kavatsete välja astuda õigusriikluse eest ja me kõik teame, et olukord Kreeka saartel ei ole, ei ole eriti hea, võiks öelda, et see olukord on isegi häbiväärne, kui seda vaadata lähemalt. on aga inimesi, kes asju avalikustavad, ja kes tõesti öö, süüdi mõisteti valede dokument, tõendite alusel ja nüüd selgus, et see ei ole nii ja nüüd öeldakse, et on oht avalikkusele ja tuleks tagasi ähm, saata, et kas te tahate ähm, ka teda kaitsta või te ei, siiski ei soovi tema eest välja astuda ja Euroopa väärtusi kaitsta? aitäh, härra Barreno äh, äh, aitäh, et te täna siin olete. mõned liikmesriigid, muuhulgas ka Hispaania, on võtnud vastu õigusakte veebisisu kohta ja me oleme veidi mures selle pärast. Äh, vara, võib-olla on veel liiga vara, aga tahaksin küsida, et mida te arvate veebisisu reguleerimise kohta julgeoleku aspektidest, et kas te arvate, et vaja on midagi teha, kas te kavatsete midagi teha selleks, et veeb oleks turvalisem, kas see on võimalik ja mida te arvate äh, ähm, eraisikute üle teostatavast järelevalvest ja siis äh, õigus saada teavet enda koht, et kas peetakse kinni inimeste õigustest saada teavet? härra Vaimers, aitäh, volinik Skiinas, aitäh, et äh, meile täna asju, asjadest rääkisite, tahaksin äh, küsida ühe asja kohta, millest te rääkisite, organiseeritud kuritegevus ja julgeolekustrateegia ja märkas, märkasin siis ka, et olete läinud ko tuurile koos äh, kolleeg Ylva Johansoniga, Rootsi kolleegiga ja teil on kindlasti olulised arutelud äh, partneritega, aga kui te ei käi väiksemates kohtades, siis te ei näe, kuidas inimesed igapäevaelu elavad, nagu näiteks äh, see ema minu lapse lasteaias, kes ütles, et et äh, nad on langenud äh, äh, kuritegevuse ohvriks lihtsalt mm, päise päeva ajal, et on toimunud sissemurdmisi ja mida ma pean talle ütlema, kui ta järgmine kord küsib minu käest, et mida teeb Euroopa Liit selleks, et minu probleeme lahendada? ja järgmine kõneleja aitäh, äh, lugupeetud volinik Skinas, te rääkisite äh, sellest, et tahate inimkaubitsejate vastu võidelda. kuidas te tahate stiimuleid seada, et kas äh, uuesti kavatsetakse käivitada Sofia missioon või ähm, seda ei jätkata? ja siis te rääkisite ka energia transpordist ja tu-, aga mm, väga oluline kodanike turvalisuse jaoks äh, on ka korruptsioon. julgeolek on muidugi väga oluline, aga mida kavatsetakse äh, komisjonis teha selleks, et võidelda rahvusvahelise korruptsiooni vastu, aitäh. härra Madžid, aitäh, äh, härra Skinas. ei ole ühtegi Äh, riiki Euroopa Liidus, kus ei suureneks äh, moslemi vastasus ja islamofoobia ja fašistid ähm, siin levitavad oma narratiivi äh, ja ma olin hämmastunud, et te kavatsete võidelda antisemitismi vastu, seda te peate kindlasti tegema, aga islamofoobia vastu te ei kavatse midagi teha, et ähm, vaja oleks äh, Äh, murda seda narratiivi, mis äh, on islamofoobne ja kus võrdsustatakse sisserändajaid ja kuritegevust. Äh, kas teil on poliitilist julgust astuda avalikult vastu moslemivastasele vihakõnele ja anda piisavalt ressursse selleks, et Euroopa eluviis ei jätaks kedagi maha? aitäh ja härra Bushadi, palun aitäh. Äh, lugupeetud volinik, tänan teid teie sissejuhatava sõnavõtu eest ja palju õnne valituks osutus, osutumise pärast. kolleeg rääkis siin islamofoobiast. tahaksin rääkida ühest probleemist, mis mõjutab Euroopa eluviisi, nimelt kristlaste usuvabadus pidevalt rünnatakse kristlikke kogudusi ka Euroopas ja teine küsimus, eile üks vabaühendustest, mis toob äh, migrante Liibüast Euroopasse, nimelt äh, vabaühendus Open Arms, et nemad lähevad äh, teisele poole. Mm, mida arvab komisjon Äh, vabaühendustest, ähm, kes ähm, seda teevad, et äh, kas komisjonil on ka mingi plaan äh, sündivuse edendamiseks, sest võib-olla siis keegi enam ei kaitsegi Euroopa eluviisi. härra, härra Puslaga, ähm, ma olen käinud Äh, pagulaslaagrites me teame, kuidas seal on, inimesed magavad äh, lageda taeva all, seal ei ole piisavalt äh, toitu ega ravimeid ja küsimus on, ähm, seda ma küsisin ka volinik Johansonilt eelmisel nädalal, aga ei saanud piisavalt ähm, vastust, et kas te kavatsete mm, midagi teha selleks, et need inimesed evakueerida, muuhulgas ka tuhat kakssada alaealistest, alaealist, et ja kas te kavatsete võidelda nende inimeste inimväärikuse eest, kes on aastaid juba sellistes laagrites, kas te olete valmis võitlema nende inimeste eest, kes on praegu nendes laagrites Kreeka saartel? aitäh. ja nüüd härra Bartolo ja tema on äh, viimane kõneleja, kui ma ei eksi, ma ei, kas ma ei ole kedagi mm, vahele jätnud? aitäh, härra esimees, lugupeetud volinik. kas äh, komisjon on mõelnud, et millised tagajärjed on äh, sündivuse vähenemal, vähenemisel Euroopas kuni aastani kaks tuhat viiskümmend. see on pikaajaline probleem või kavatsete seda ignoreerida, kui te räägite legaalsest rändest, räägite te alati kvalifitseeritud äh, oskustööjõust, aga härra volinik, kas te olete tõesti kindel, et äh, Euroopal ei ole vaja teistsuguseid töötajaid ja arutelus räägiti ka ähm, mitteametlikust dokumendist, kas, ma arvan, et see, mida me seni ähm,, need ettepanekud, mida me seni oleme saanud, ei näe ette tagasiviimist poliitikat. aitäh! aitäh, ma arvan, et nüüd on kõnelejate nimekiri ammendunud, et kõik, kes soovisid äh, siin küsimusi esitada ja kommentaare teha, on sõna saanud ja nüüd äh, härra Skinas, te saate ilmselt hakkama, sellepärast et äh, pool tundi on aega enne e e meie järgmist päevakorrapunkti, kus on volinik Reinders ja minister tu-, Turpulainen, Turpurainen, selleks, et rääkida õigusriigi küsimustest Ungaris, Poolas ja Maltal. nii et ma teen ettepaneku, et kui te lubate, siis tõesti üritage igale küsimusele vähemalt ühe sõnaga vastata, ma tean, et see ei ole lihtne ülesanne. ma arvan, et kõige halvem on äh, mõningaid küsimusi lihtsalt ignoreerida. ja äh, siis tõesti leiavad kinnitust need mured, mis äh, juba on siin väljendust leidnud, et vähemalt võtke endale kohustus täiendavaid kommentaare anda kirjalikult, kui te ei ole võimeline äh, järgneva poole tunni jooksul, mis meile on jäänud, vastama nendele küsimustele. Teil on sõna. aitäh, aitäh kõigile nende küsimuste eest. eelnevates eludes olen ma alati väga tähelepanelikult jälginud, mis siin toimunud on ähm, ja mul on olnud põhjus selle jaoks, sellepärast et enamus nendest asjadest, mida siin arutatakse, varem või hiljem saa-, said nendeks teemadeks, millega tuli tegeleda nendes poliitikaosakondades, kus mul oli võimalik töötada. nii et ma olen jälginud seda väga elava, neid väga elavaid arutelusid, mis äh, siin äh, komisjonis äh, toimuvad ja tõesti ootan edasist koostööd teiega nendes väga laiaulatuslikes küsimustes, millest just juttu oli. alustaksin Euroopa eluviisiga ja nende paljude küsimustega, mis endiselt ühel või teisel moel puudutavad seda mõistet ja ka seda pädevusvaldkonda, mis äh, on uus, nagu te teate, seda varem ei olnud. erinevalt äh, paljude inimeste katsetest näidata Euroopa eluviisi kui mingit äh, teerulli kontseptsiooni, mis on ette nähtud selleks, et kõik asjad lihtsalt maha suruda, või siis teised äh, on ähm, üritanud seda näidata mingi binaarse valikuna meie teiste vastu, ei ole mina sellest äh, kontseptsioonist kunagi niimoodi aru saanud. minu jaoks Euroopa eluviis ja mul oli võimalik seda ka äh, kuulamisel selgitada, on olnud alati midagi peeglisarnast, sellise peeglisarnast, mis esindab seda, mis, kujutab seda, mis Euroopa mm, täna on, et kuidas me elame, millised me oleme ja kuidas me tahame jätkata oma elu. Euroopa elanikkond moodustab vähem kui kaheksa protsenti maailma elanikkonnast. meil on umbes kakskümmend protsenti maailma rikkusest ja me kulutame viiskümmend protsenti sotsiaal meie, meie sotsiaalkulud moodustavad viiskümmend protsenti maailma sotsiaalkulu, kõigist sotsiaalkuludest. me võime öelda, et selline ühiskonnamudel sobib meile ja me tahame, et see selli-, niimoodi jääks või me võime küsida endalt, et kuidas me saame ajapikku säilitada sellist äh, saavutuste taset, kuidas me oleme võimelised sellist edu, mis Euroopal praegu on, edasi anda oma lastele ja lastelastele ma ei ole kunagi tõlgendanud seda, et tegemist on äh, kellegi väljajätmisega, mingi, vaid minu jaoks on alati olnud inimeste kaasamine ja see edendamine või kaitsmine, sellel on äh, teatav mm, äh, teatav mõte ja volinik palus mul sellele mõelda ja ma olen mõelnud saanud aru temast niimoodi, et jah, see eh, tegusõna kaitsmine, see tõesti eh, hõlmab teatavat eh, agressiooni, mille eest me peame end kaitsma, nii et me kasutame siin, siin nüüd sõna edendamine, et mis on positiivsem ja kaasavam ja mulle see sobib. ja ma pean ütlema, et ma olen elus ostnud väga palju raamatuid, aga väga harva olen ma ostnud raamatut sellepärast, mis on tema pealkiri olnud või mis on olnud äh, sissejuhatuses esimene sõna, ma olen alati raamatu ostnud äh, sisu pärast, nii et mina eelistaks ka, et seda, kui inimesed äh, valiksid raamatuid sisu järgi, mitte peal, mitte kaanepildi järgi ja mm, tõesti, siin olid väga olulised küsimused, äh, mis puudutasid äh, minu suhteid äh, volinik Johansoni või ka teiste volinikega, kes samade valdkondadega tegelevad ja ma pean kordama seda, mida ma ütlesin juba kuulamisel, et vastavalt minu missioonikirjale on tegemist väga ähm, spetsiifiliste äh, küsimustega, et ma pean optimeerima äh, nende, minu volinike rühmas äh, olevate volinike tööd, see ei tähenda kellegi äh, väljavahetamist, mul ei ole sellega seoses mingeid ambitsioone, aga mul on täielik legitimatsioon, olles ka kunagi olnud parlamendiliige, et me teeme kõik, mida me oleme lubanud ja kõik, mida me oleme lubanud, äh, rändeküsimused, äh, pakt, äh, oskuste tegevuskava ja nii edasi, need on kõik need asjad, millega ma pean tegelema koos teiste volinikega, mitte nende asemel. ja nüüd tulles tagasi nende väga paljude teemade juurde, mida siin on mainitud, ma mm, panin neid kirja ja loodan, et ma nüüd suudan neid ka lugeda. alustagem kõigepealt julgeolekust. ma arvan, et ma ütlesin väga selgelt, et äh, meie tulevane julgeolekustrateegia saab olema strateegia, mis käsitleb kõike, mis puudutab tehnoloogilist protsessi, aga ka traditsioonilisi ohte, mida me oleme varemgi tundnud ja oleks vale minu arvates eelistada ühte teisele, teise arvelt. me ei saa tegeleda siin, mm, tegeleda digitaalse taristuga, kui meil ei ole äh, vastuseid kriitilise füüsilise taristu kohta. me ei saa hakkama küberkuritegevusega, kui meil ei ole äh, äh, vastuseid, mis puudutavad meie sadamaid, meie tuumajaamu, kõik need asjad käivad koos ja see, kui rõhutatakse piiriüleseid äh, julgeolekuohte, siis see on minu meelest ilmne see on see, kus meie õiguslikud alused on tugevamad, kus me saame rohkem asju ära teha koos nõukogu ja liikmesriikidega, kus me saame õigustada seda lisandväärtust, mida Euroopa Liit saab, saab anda. ma tõesti täiesti austan kõiki neid asju, nagu need asjad, mida siin rääkis, millest rääkis proua Sofi Intvelt, mis seonduvad äh, koduvägivallaga ja teen koostööd volinike Rendersi ja Jurovaga ja seoses selle strateegiaga, mille on välja kuulutanud ka proua von der Leyen ja selle teemaga tuleb tegeleda selles spetsiifilises kontekstis, sama käib ka ähm, äh, pagulaste vastase vägivalla või haavatavate isikute vastase vägivalla kohta äh, aga ma oleks ähm, selle vastu, et on tegemist kas äh, digitaalse või füüsilise äh, vägivallaga tegeleda tuleb mõlemaga ja see tuleb kõik ühendada strateegiadokumendis ja ma arvan, et mõistlik oleks oodata seda järgmise aasta kolmandas kvartalis. ja veel kord äh, julgeolekust ma ei jaga seda hirmu, et äh, julgeolek tähendab järelevalvet. ma mõistan, et on olnud hirme, aga ma loodan, et ma ütlesin väga selgelt, et me ei kasuta põhiõigusi lihtsalt äh, ähm, kõrvalise asjana, nagu kui me tuleme välja julgeolekualaste ettepanekutega. ma ütlesin väga selgelt, et äh, see, et tegemist ei ole millegagi, mis lihtsalt äh, lisatakse tagantjärele, vaid see on asi, mis tuleb esimesena, mis on julgeoleku puhul võtmetähtsusega ja ma loodan, et meil on juba piisavalt tagatisi tagamaks, et äh, see nii ka läheb. ja siis äh, Türgi. see huvitab teist paljusid erinevatest vaatenurkadest, kõik need on loomulikult täiesti õiguspärased ja tahaksin kõigepealt öelda, et äh, meil ei otsustanud lihtsalt, et me läheme Türgi, Türki, me ei pak-, pakkinud lihtsalt kohvreid ja ei öelnud, et äh, miks mitte minna Türki. nii see ei käinud, meil oli tõesti pikk arutelu äh, siseministritega äh,, õigus- ja siseministrite nõukogus, äh, kus äh, korduvalt äh, me kuulsime siseministritelt, et selline visiit oleks kasulik ja tõesti üllataval määral oldi nõus äh, kõigi liikmesriikide poolt praktiliselt, et tegemist oleks nende, et oleks Euroopa jaoks kasuliku visiidiga. ja siis hoolimata sellest ei läinud me sinna niimoodi, et äh, me ei oleks taganud seda, et meie Türgi partnerid ei oleks sellest äh, korralikult aru saanud ja president von der Leyenil oli enne meie visiiti pikk telefonikõne president Erdoganiga, mille jooksul tehti täielikult selgeks, et mis kontekstis meie visiit toimub. me ei läinud sinna selleks, et lahendada üldisti Euroopa Liidu Türgi suhteid, äh, mis ei ole praegu parimal järjel, nagu te teate. me ei läinud sinna selleks, et tegeleda geopoliitikaga, et lahendada äh, Süüria probleemi, vaid me läksime sinna selleks, et edastada kolme väga selget sõnumit, mida ma saan siin korrata. esiteks me ütlesime tere, meie oleme uus meeskond ja see võib olla olulisem, kui see siin kõlab, sellepärast et äh, eelmise meeskonna suhted Türgiga ei ole olnud alati väga head ja seetõttu oli oluline, et nemad näeks, et meie oleme nende uued partnerid äh, rändeküsimustes. ja, ja aitäh äh,, äh proua Hindfeld, äh, tegemist tõesti on kõige suurema äh, Äh, pagulaskogukonnaga riigiga maailmas, äh, tõenäoliselt mitte inimese kohta, aga üldiselt on neil tõesti kõige rohkem pagulasi ja me tänasime neid sellepärast, et äh, nad tõesti näevad palju vaeva. jah, me aitame neid selles, aga nemad tõesti on ähm, varjupaigaks neljale miljonile mm, meeleheitel inimesele ja tõesti, me peaksime seda tunnustama ja kolmandaks me ütlesime, et me jätkame teiega koostööd rändeküsimustes, sellepärast et ajalugu, geograafia ja reaalsus sunnivad meid seda tegema. jah, proua Metsala, tõsi on see, et kui me seal olime, siis tõesti ei tulnud pagulasi Kreeka saartele, aga kui me lahkusime, siis äh, tulid seitse laeva. aga see ei ole põhjus äh, koostööst loobuda, vaid see on põhjus jätkata koostööd Äh, selles väga konkreetses rändehalduse kontekstis. ma kordan, et me ei arutanud geopoliitikat ega andmeid äh, ega pui-, suuri küsimusi, laienemist, äh, nafta puurimist, need on asjad, millega tegeldakse eraldi. ka oluline oli saada kinnitusi, saada mm, lubadusi rände kohta ja kokkuvõttes jäid perspektiivid lahtiseks ja me ei leppinud Ähm, Türgiga kokku selles, kuidas kasutatakse pagulaste jaoks ette nähtud äh, vahendeid, et nende arvates tuleks neid äh, vahendeid maksta otse riigile, meie seda meetodit ei eelista, meie tahame vastuvõtvaid kogukondi, ÜRO agentuure, kes kohapeal tööd teevad, äh, toetada ja me tahame toetada äh, siis äh, ka arstiabi andjaid, aga mitte me ei maksa seda raha ette, vaid me hüvitame arved. ja üldiselt on Ehm, eh, vaja jätkata ehm, eh, sellist koostööd pärast seda, kui nüüd on antud eh, lubadus kulutada see kuus miljardit ja et ehm, tõesti, me arvame, et oleks vale, kui me Türgiga selles küsimuses koostööd ei teeks ja nüüd pakt. ja need argumendid, ma ei kuulnud neid esimest korda ja ka kuulamisel me arutasime neid väga põhjalikult ja mitte mingil juhul see uus algus ei jätaks küll kõrvale seda väärtuslikku tööd, mida parlament on teinud. me oleme täiesti teadlikud, et kui on tehtud eelmistel katsetel mingeid edusamme, siis tehti neid just teie pärast. ja ei, me ei tulnud siia selleks, et kuulata teid kui Äh, vaatlejaid, vaid me tulime just sellepärast, et äh, te olete ka seadusandjad ja et, et see töö, mida te olete teinud, ei läheks kaduma. vastupidi, me ei alusta algusest peale, see töö jääb alles, aga lähtekoht peab selgelt olema äh, lähtekohaks peavad need kaks, äh, olema need kaks teksti, mille osas ei leitud kokkulepet, äh, see ei ole olnud teie süü, vaid objektiivselt Euroopa Liit ei suutnud Dublini reformi läbi viia, varjupaik, vastuvõtutingimuste reformi läbi viia, nii et see peab olema uue alguse keskmes koos paljude muude küsimustega, mida ma mainisin ja põh-, põhimõte on, et me tuleme välja paketiga asjadest, mis meie arvates oleksid mõistlikud kõigi jaoks. sest äh, meil on vaja luua konsensust äh, ja meil on vaja säilitada need ühised huvid äh, seoses selle paktiga, mis ei võimaldaks mõningatel liikmesriikidel seda lahti harutada, nii et me peame oma sellise paketi ja kindlustama, et see on pakett on palju mõtteid, mida meile on juba kirjalikult esitatud, ma saan aru, et parlament samuti esitab meile kirjalikult ettepanekuid, see on tõesti väga teretulnud, meil on tõesti praegu vaja seda toormaterjali, et lõplik äh, tekst välja kujundada. Te näete väga palju dokumente väga paljudest riikidest, mida ringi saadetakse, aga mitte miski ei peaks sundima teid mõtlema, et äh, tegemist on juba lõplike ettepanekutega, vaid lõplikud ettepanekud tulevad komisjonilt, pidades silmas vajadust mitte ainult konsensuse järele, vaid et kõik peavad selle, ja et kõik peavad sellest kasu saama, vaid meil on vaja tõhusust. me ei äh, tule välja millegagi, millest oleks kasu äh, selleks, et kokkuleppele jõuda, aga mis tegelikkuses ei toimiks. ja veel üks äh, samm edasi, me ei tule, peaks välja tulema mitte mida, millegagi enne, kui me oleme kõigiga rääkinud et äh, aru saada, et kus on võimalik äh, kokkuleppele jõuda pakti osas ja miks see on oluline. sellepärast, et Euroopa ei saa lubada, et me kaks korda selles küsimuses läbi kukume. läbikukkumine oleks Euroopa jaoks tõesti väga suur läbikukkumine, see mõjutaks seda, kuidas inimesed Euroopa Liitu näevad ja see on risk, mida me ei saa ohta, võtta. nii et me tõesti kasutame ära kõik äh, võimalused äh, hea tahte osas, äh, sisendite osas, äh, panuste osas selleks, et äh, me tõesti selle tööga hästi hakkama saaks ja läheksin võib-olla veelgi sammukese kaugemale ja ütlen, et nendest va-, esimestest kohtumitest valitsuste ja liikmetega siin on tunda, et on teatav positiivne suhtumine nii et praegune poliitiline õhkkond on teistsugune, tegemist on uue poliitikatsükli algusega ja inimesed teevad jõupingutusi selleks, et võimalikult palju head tahet panustada sellesse töösse. Mm, liikmesriikides on ka äh, teatavaid äh, muid aspekte, mis äh, soodustavad kokkuleppele jõudmist ja loodetavasti, kui me järgmisel kevadel äh, tuleme teie ette, siis tuleme teie ette mõtteka ettepanekuga. ja nüüd mõned spetsiifilised küsimused, kõigepealt Brexit. on selge, et julgeolek on üks võtmetähtsusega küsimustest meie tulevases, tulevastes suhetes Ühendkuningriigiga ja kui ma võin seda nii nimetada, siis äh, julgeolek on äh, võtmetähtsusega miinimumiks äh, kõigis suhetes Ühendkuningriigiga pärast Brexitit. aga samal ajal ei tohiks unustada, et Ühendkuningriik saab olema kolmas riik ja ei kuulu Schengeni alasse. nii et selge on see, et ei saa ol-, meie suhe olema nii sügav, nagu see, et see oleks võrreldav liikmesriigi suhtmega. aga julgeoleku küsimustes on Ühendkuningriik meie jaoks äh, strateegiline partner ja me äh, teeme tööd selle nimel, et äh, me leiaks ülemineku ajal võimalikult head moodused tulevase mm, suhte jaoks ja mis puudutab Horvaatiat, siis me oleme väga teadlikud nendest pagulaste väärkohtlemise süüdistustest ja me võtame selliseid juhtumeid väga tõsiselt. ja Horvaatia puhul inim-, varjupaigataotlejate, teiste rändajate öö, äh, öö, ähm, õigused, see, et neile ei ole antud juurdepääsu äh, varjupaigamenetlustele, nende vastu on rakendatud vägivalda, nendega tuleb tegeleda äh, põhjalikult ja veenvalt, meil on tihedad suhted äh, Horvaatia ametivõimudega ja volinik Johanson eile teavitas mind sellest, et ta arutas seda põhjalikult Horvaatia ministriga, kes lubas, et nad äh, uurivad neid väärkohtlemise juhtumeid. nii et äh, see on midagi, mida me tõesti võtame väga tõsiselt. ja vabaühendused. ma ütlesin kuulamisel ja kordan äh, veel kord, et meie jaoks on vabaühendused osa lahendusest, mitte prob-, ei ole nad probleemiks ja me peame tagama selle, et vabaühendused kes Vahemeres teevad kiiduväärset tööd, et nende tegutsemist tuleb äh, kaitsta, tuleb seda tagada, aga seda tuleb äh, teha sellises äh, ennustatavas keskkonnas, mis võimaldab mm, rännet hallata tõhusalt, et meil on selline pääste- ja otsingutegevuse minikokkulepe, sõlmitud Maltal oktoobris mõningate liikmesriikidega, kes, keda see hõlmab. kahjuks nõukogus selle osas kokkuleppele ei jõutud ja sellest on ka lihtne aru saada, sellepärast et liikmesriigid nüüd arvavad, et paktist peaks tulema üldine lahendus, aga mis puudutab otsingu ja päästetegevust Vahemeres vabaühenduste poolt, siis selge on see, et meil on vaja struktuurilist lahendust, et meil ei ole äh, Äh, me ei saa hakkama nende ad hoc lahendustega, mida on kasutatud varem. ja Kreeka olen korduvalt öelnud, et äh, olukord Kreeka saartel ei ole selline, mida me näha tahaks, ma ütlesin nii, isiklikult, et olukord Morial on tõesti väga õud-, hirmus äh, minu kui eurooplase ja kreeklase jaoks, aga Kreeka üksi Euroopa nimel haldab eh, pretsedenditut rändevoogu ja ilma süsteemse olukorra parandamiseta, ilma eh, koorma jagamiseta eh, ja parandatud solidaarsuseta ei ole võimalik olukorda parandada, nii et Strasbourgist või Äh, Brüsselist on võimalik meil olukorda diagnoosida, aga meil on vaja praktilisi mõttekaid lahendusi, meil on vaja tagada kõik, kogu solidaarsus, mida neil on vaja, mitte ainult äh, finantsvahendite äh, osas, vaid ka pakti ja varjupaiga õigusaktide reformimise kaudu, sellepärast et ilma sellise reformita Kreeka ja teised riigid, mis on eesliinil, ei saa kuidagi hakkama ja mis puudutab kaasamist ja lõimimist, siis äh, ma loodan, et Euroopa saab äh, tulevastel aastatel paremini hakkama ränn-, äh, lõimimise ja kaasamisega. ma loodan, et meie ühiskonnad mõistavad, et tegemist on vajaduse ja prioriteediga ja teiseks need uued eurooplased meie ümber lihtsalt nõuavad äh, neid õigusi, mida me neile võlgneme ja kolmandaks sellepärast, et Euroopa Sotsiaalfond pluss, äh, nagu te teate, meie uue mm, finantsraamistiku ettepaneku kohaselt äh, tegeleb ka mm, kaasami-, lõimimisega, nii et meil on rohkem vahendeid pikaajaliseks lõimimiseks ja mis puudutab islamofoobiat ja antisemitismi ja seda, mida me teha kavatseme, et ähm, osa seda te ei tea, aga äh, see toim-, sest see toimus pärast kuulamist, aga Helena Talli äh, portfellist äh, võrdsuse osa viidi äh, proua Jurova portfelli ja see artikkel seitse osa ja antisemitismi vastane võitlus ja mm, kirikute tegevus, see tuli minu portfelli, nii et minu jaoks antisemitism ja islamofoobia ja kõik, mis puudutab vihakõnet, ei ole kuidagi kooskõlas Euroopa eluviisiga ma pööraks selle argumendi ümber ja küsiks, et, ütleks, et see, mis meid määratleb, on just nimelt see, et äh, meil on õnnestunud muutuda sellisteks ühiskondadeks, äh, kus sellised äh, patoloogiad ei ole aktsepteeritavad. ja ma mõistan ja olen nõus, et on järjest rohkem ohtu nii antisemitismiks kui islamofoobiaks ja ma olen otsustanud kasutada kõiki mm, vahendeid, mis minu käsutuses on, meil on ähm, pidev dialoog äh, nende kogukondadega ja ma loodan, et äh, libekomisjoni liikmed positiivselt osalevad äh, nende küsimuste arutamises. aitäh, asepresident Skinas, ütleb härra Aguilar. Ähm, jah, tõesti, tegite kõike, mis võimalik selle aja jooksul, aga proua Siperilt kolmkümmend sekundit küsimuse esitamiseks ja teile kolmkümmend sekundit vastamiseks. siin on üks täiendav kommentaar, aga mitte rohkem kui pool minutit, palun. Te pidevalt äh, ajate, äh, pidevalt aetakse segi proua Sipelit ja mind, ütleb äh, proua Intvelt. aitäh põhjalike vastuste eest, aga üks väike märkus ühe asja kohta, mida te ütlesite alguses koduvägivalla kohta, ehm, mille ohvriks langeb eh, kolm tuhat või rohkem inimest eh, igal aastal ja see ei ole väike küsimus. Te ütlesite, et eh, hakkate sellega tegelema koos võrdsusstrateegiaga. ei, tegemist on avaliku julgeoleku küsimusega, et kui kolm tuhat naist sureb igal aastal vägivalla tõttu, siis tegemist on avaliku julgeoleku küsimusega, mitte soolise võrd-, võrdõiguslikkuse küsimusega. võtan arvesse seda. ja lõpetuseks tuletaksin kõigile meelde, et kahe tuhande kahekümnenda aasta alguses tegeleme uuesti Europoli ja vähemalt kaheksa Lähis-Ida ja Aafrika äh, riikide vahelise isikuandmete vahetamise küsimusega ja ootame kirjalikku vastust komisjoni poolt õigeaegselt ja kutsume äh, president Kiinast äh, jaanuari lõpus jälle meie komisjoni, et ta saaks rääkida meile sellest Euroopa Liidu liikmesriikide külastamise voorust, mida te praegu president Johan- äh,, volinik Johansoniga teete, mis oleks, et kas peaks olema lõppenud ja me oleme otsustanud äh, saata kirja, äh, mis puudutab seda rände ja varjupaiga pakti, millega tegeletakse jaanuaris ja arutame ka seda ja siis äh, on kindlasti võimalus tulla tagasi äh, seaduslike rändekanalite juurde, mis on väga oluline, me ootame, et komisjon tegeleks selle teemaga ja avaks seaduslikke rändekanaleid. Mm, kui jõutakse rände ja varjupaikapakti viimase äh, äh, uue e, versiooni esitamiseni ja proua Tuppurainen ja volinik Reinders on siin juba ootamas, suur tänu ähm, volinik Skiinasele, et kasutasite ära kogu selle aja, mis meil oli, soovime teile kõike head ja eelkõige soovime teile äh, häid jõule, kui me teid enne aasta lõppu äh, uuesti ei näe. Thank you so much. Now, please stay in the room. palun jääge äh, siia ruumi, palun ärge lahkuge, sest meil on veel väga palju tööd ees. meil on veel kolm olulist äh, punkti. Comprised. We are gonna pack these three following points. ja need kolm järgmist punkti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 ajastatusega, et korraldada täiskogu ajal, nagu ikka äh,, erakorralist koosolekut, aga nii need äh, asjad käivad, nii et katsume siis äh, meie asjadega ühele poole saada, meil on jäänud veel mitu olulist äh, asjakohast päevakorrapunkti, täna on meil kõigepealt võimalus vahetada mõtteid nõukogu eesistujaga, keda esindab siin äh, proua Tuppurainen ja me räägime mitmetest olulistest asjadest, mis on tulekul, kõigepealt äh, novembril, äh, novembris võeti vastu eesistuja järeldused seoses õigusriigi põhimõtte dialoogi küsimusega teiseks, parlamendi ettepaneku jätk seoses artikkel seitse lõikega üks Euroopa Liidu toimimise lepingust seoses äh, Ungaris õigusriigi põhimõtte olukorraga. Soome eesistumise ajal toimus artikkel seitse lõike üks menetluse osas teine kuulamine üldasjade nõukogus Soome eesistuja kutsus Euroopa Parlamenti sellele nõndanimetatud äh, mitteametlikule hommikusöögile ja seda enne seda, kui kokku tulid välisministrid. raportöör selles küsimuses on proua Tervo Korfilt ja proua Intfelt, kes on meie äh, õigusriigi põhimõtte põhiõiguste järelevalverühma esimees ja ma pean veel kord toonitama, et äh, meil on äärmiselt kahju, et hoolimata sellest, et meid, me palusime, et meid kutsutaks äh, asjakohastele kohtumistele, saime mitteametlikke kutse öö, nõukogus aga ametlikust seisukohast ei ole meie seisu, meie palvele vastu tuldud. aga tervitan siin äh, proua Tüti Tuppurainenit, äh, kes on Euroopa asjade minister ja paluksin, et te tutvustaksite meile eesistuja järeldusi ning viiksite meid kurssi Ungaris õigusriigi põhimõtte olukorraga. ja siis äh, on meil võimalus esitada küsimusi ka volinik Didier Reindersile. tere tulemast siia. ja siis saame vahetada mõtteid komisjoniga selle väga asjakohase, aga delikaatse teema üle. ja loomulikult siis anname sõna raportööridele, variraportööridele, kes saavad samuti esitada lühikesi küsimusi. tegemist on meie koosoleku teise poolega, meil on ainult poolteist tundi jäänud selleks, et päevakorraga ühele poole jõuda, ka Ungari küsimusega. ja meil on siis veel ka jätk, järgmised päevakorrapunktid Poola ja lõpetuseks natukene ka saame kuulda äh, libe delegatsiooni lähetusest Maltale, mis kiireloomuliselt toimus mõned nädalad tagasi, detsembrikuus kõigepealt aga minister Tuppurainen õigusriigi põhimõttest Ungaris. palun, teil on sõna. suur tänu, austatud libekomisjoni liikmed, lugupeetud daamid ja härrad. kallid sõbrad, näen siin palju sõpru kõigepealt ma tahaksin tänada härra esimeest, austatud härra Lopes Aguilari kutse eest osaleda sellel ühisel arutelul õigusriigi põhimõtte küsimuses. mul on suur rõõm olla täna siin teiega. nagu te teate, õigusriigi edendamine on olnud Soome eesistumise üks peamisi prioriteete nõukogus ja mina isiklikult olen selle tähtsa teemaga päris palju tööd teinud olles ähm, eesistujaks üldasjade nõukogus. teatavas mõttes on äh, väga hea aeg rääkida Euroopa Liidu väärtustest. Euroopa äh, keskkond, maailmakeskkond on muutumas üha keerulisemaks äh, ning meie kodanike ootused Euroopa Liidule on suurenenud. keset kõike seda peaksime alati meeles pidama, et Euroopa Liit on ennekõike väärtuste kogukond. õigusriigi põhimõte on äh, meie identiteedi keskmes ning kõikide meie sammude aluseks. samal ajal on äh, õigusriigi põhimõttel ka oma praktiline funktsioon, õigusriigi äh, puudujääk mõjutab kõiki ühiskonna tasandeid, kohtusüsteemi, ettevõtteid, kodanikke, ametivõime ja nii edasi ja nii edasi aga tänane päevateema. kõigepealt õigusriigi põhimõttealane dialoog nõukogus. üldasjade nõukogus räägiti sellest, kuidas suurendada õigusriigi põhimõtte austamist äh, Euroopa Liidus kolm korda juulis, septembris ja novembris. arutelude keskmes oli õigusriigi vahend, põhimõtte vahendite tugevdamine ning sünergia tekitamine erinevate vahendite vahel ennetus on siin kõige tähtsamal kohal. me oleme püüdnud leida tõhusamaid mooduseid äh, probleemide ärahoidmiseks äh, juba varajases faasis. põhimõtteliselt on meie esimene eesmärgiks olnud äh, nõukogu õigusriigi põhimõttealase dialoogi tugevamaks muutmine. pärast arutelusid septembrikuus saatsime liikmesriikidele kirjaliku küsimustiku, kus tegime ettepaneku arutelu kujundada üldiseks aruteluks õigusriigi põhimõtte üle Euroopa Liidus, võttes arvesse nii positiivseid kui ka negatiivseid tendentse. tegime ka ettepaneku, et uus iga-aastane aruanne õigusriigi põhimõtte kohta võiks olla taustamaterjaliks sellele dialoogile. kirjalikes vastutustes ja ka arutelus novembri üldasjade nõukogus suurem osa delegatsioone olid valmis toimima nii, nagu meie olime ettepaneku teinud. ja seetõttu avaldasime eesistuja järeldused lähtuvalt nendest dokumentidest, seda toetasid kakskümmend kuus liikmesriiki. Nendest järeldustest sai tugev alus dialoogi edasiseks arendamiseks ning sünergia tekitamisele et äh, erinevate õigusriigi elementide vahel. ma olen ise veendunud, et pikaajaliselt toob see endaga kaasa parema, tõhusama probleemide ärahoide, hoidmise läbi koostöö ning ennetava töö. armsad sõbrad, artikkel seitse, lõige üks, menetlus ja Ungari küsimuses. nagu te teate korraldasime esimese Ungari-teemalise kuulumise, kuulamise äh, üldasjade nõukogus septembrikuus, kuivõrd praktiliselt aasta oli juba möödunud pärast seda, kui me saime parlamendi põhjendatud e-, ettepaneku. seetõttu leidsime, et äh, oli viimane aeg korraldada esimene kuulamine. see kuulamine oli üldisemat sorti kuulamine, seal räägiti kõikidest teemadest, mida parlamendi ettepanek hõlmas. kõigepealt anti aga Ungarile võimalus oma seisukohad kuuldavale tuua. teine kuulamine toimus eelmisel nädalal äh, nõukogu, äh, üldasjade nõukogus äh, eelmisel nädalal. keskendusime kolmele teemale, sõnavabadus, akadeemiline vabadus ning kohtusüsteemi sõltumatus. ja need olid küsimused, mis paistsid delegatsioonidele esimese kuulamise käigus kõige rohkem muret valmistavate. ja äh, kõikidele delegatsioonidele anti võimalus esitada Ungarile küsimusi ning delegatsioonid kasutasid seda võimalust ja mul on väga hea meel teile öelda, et kuulamised toimusid konstruktiivses vaimus, äh, austades teineteist, kuid otsekoheselt. me oleme kuulamise lõpetuseks äh, tegi äh, eesistuja menetluslikud järeldused, nimelt et nõukogu tegeleb selle teemaga edasi selle menetluse algatas Euroopa Parlament ja seetõttu peab äh, nõukogu olema hästi informeeritud oma seisukohtadest ja seetõttu oma äh, esimeste kontaktide korral parlamendiga juba tegime alg-, eeltöö ära, kohtus, kohtusime ka härra Lopez Aguilariga, Delbos ja Gorfeldiga koos Horvaatia esindajatega ja Saksamaa esindajatega, kes on järgmised eesistujad. lisaks eelmise nädala kuulamisele korraldasin veel mitteametliku Euroopa asjade ministrite hommikusöögi Äh, kohal olid ka libekomisjoni esindajad ning Euroopa Komisjoni esindajad. mul oli väga hea meel, et selle hommikusöögi käigus saime äh, väga kasulikult mõtteid vahetada menetluse küsimuses Ungari kohta. tahaksin äh, kogu südamest tänada libekomisjoni hea koostöö eest meie eesistumise ajal selles väga tähtsas, aga ka raskes küsimuses. kallid sõbrad meie ühiste väärtuste baasi tugevdamine ning kaitsmine on oluline ülesanne, mis äh, eeldab kõikide institutsioonide ning liikmesriikide ühiseid pingutusi. tehkem ühiselt tööd selle nimel, et äh, saavutada see oluline eesmärk ka tulevikus, aitäh! olen valmis vastama teie küsimustele. suur tänu, minister Tuppurainen, et tulite nüüd siin Soome eesistumise lõpus siia aga nüüd anname võimaluse kõigepealt meie raportööridele. kõigepealt äh, proua Delbos Kohvilt ja siis variraportöörid. ja äh, variraportöörid saavad sõna poolteist minutit ja liikmetele annan sõna üheks minutiks võib-olla oleks kasulik öelda, et meil on siin mitmed kaamerad ja me saadame televisioonikanal N24 ja Polsat palusid võimalusest teha otseülekannet tänasest üritusest. ja kuna vastuväiteid ei olnud sellele, siis me lubasime seda näen, et siin on rohkem sõnasoovijaid, paluksin kõikidel siiski kõneajast kinni pidada, sellepärast et me tahame rääkida ka Poolast ja Maltast. kõigepealt proua Delbo Scorfield, palun, teil on sõna kolmeks minutiks raportöörina. aitäh, räägin prantsuse keeles. tahtsin tänada Prantsusmaa eesistujat koostöö eest, mis, mida me oleme teinud kogu selle protsessi käigus tahaksin tänada äh, ka eesistujat suhete arendamise eest parlamendiga, aga nii, nagu härra Lopes äh, Aguilar ütles, parlamendi täielik osalemine, ka ametlik osalemine nõukogu üritustel äh, on endiselt veel jäänud täitmata. tahaksin tänada äh, ka komisjoni, kes oli kohal ja kes oli kohal ka äh, mainitud hommikusöögi jooksul. tahaksin veel kord rõhutada, aga ma tean, ma tean, et teised äh, teevad seda ja ka nagu libekomisjon tegi, koostöö, otsekohene aus koostöö kolme institutsiooni vahel on oluline ning seda tuleb veel edasi arendada ning see on ka teie huvides, sellepärast et saate kasutada ka meie kogemusi, meil on pikaajalised kogemused Ungari teemaga ja meie ekspertteadmised äh, ei seisne ainult minu teadmistes, vaid äh, ähm, seda tööd on teinud paljud inimesed Euroopa Parlamendis juba üle kümne aasta. esim-, hommikusöögi ajal toimus väike kuulamine nii-öelda, ei olnud võib-olla kõige parem valem, aga see mõttevahetus oli siiski äärmiselt kasulik ning Euroopa Parlamendi nimel tahaksin öelda, et äh, tegemist oli väga hea väga-väga hea, kui kõik ministrid oleks kohal, paljud ministrid olid kohal tõesti ja tänu äh, Soome eesistumisele äh, liikmesriigid olid ette valmistunud äh, ning äärmiselt hästi informeeritud, see oli muljetavaldav ning väga hea oli, et selle hommikusöögi jooksul mitmed liikmesriigid rõhutasid, et selle teemaga tuleb tegelemist jätkata ning ei tohi seda teemat lihtsalt vaiba alla pühkida ning ka volinik oli valmis seda tegema. Äh, pärast toimunud kuulamisel äh, kuulamine oleks pidanud olema suletud uste taga, meid ei olnud kutsutud, aga äh, mulle tundus, et sel hommikul juhtus midagi väga tõsist, et kogu kuulamise ajal äh, Ungari valitsuse esindaja saatis kogu aeg säutse Twitterisse äh, ka sageli äh, laimavaid, solvavaid äh, säutse mõningate valitsuse esindajate suhtes, ma arvan, et äh, tuleb olla äärmiselt hoolikas selles küsimuses, mul on tunne, et seda juhtus esimest korda ning see on äärmiselt murettekitav. me oleme jõudnud teie Soome istumise lõpuni, see on ühe etapi lõpp, meie siin parlamendis oleme selle teemaga tegelenud mõnda aega, selle aja jooksul on asjad palju halvemaks muutunud. Te olete kursil, kohtusüsteemi sõltumatusega on probleemi, akadeemilise vabadusega on probleeme. paljudes nendes küsimustes ei ole olukord sugugi mitte paranenud, otse vastupidi, halvenenud. sellel hommikusöögil rääkisime sellest palju. tuletan meelde, et veel üks uus etapp on läbi saamas kultuuri mõõde on nüüd samuti ohtu sattunud Ungari valitsuse rünnakute tõttu ning kõik äh, sõnavabaduse kanalid on ohus, nii et äh, see on jällegi üks murettekitav samm edasi, on tulemas uus õigusakt, äh, kuidas, mille kaudu ministrid saavad otsustada teatrite repertuaari üle ning määrata teatrijuhid ja nii edasi ja nii edasi. Äh, ja me tahame rääkida äh, sellest teemast edasi ka Horvaatia ja Saksamaa eesistumise äh, jooksul, loodan, et nemad on sama pühendunud sellele teemale nagu teie. aitäh, proua Terbo-Corfield! ja ma teen ettepaneku, et variraportöörid saavad sõna pooleteiseks minutiks. ma lugesin kõik koordinaatorid üles, kes soovivad sõna. palun siis mõned teised liikmed loobuge oma sõnavõttudest, kui see on vähegi võimalik. kõigepealt Rahvapartei variraportöör proua Roberta Metsola, palun, poolteist minutit. suur tänu ja suur tänu, proua Tuppurainen, kohtume viimast korda, ma eeldan, ja seetõttu ma tahaksin teid tänada väga asjatundliku ning tõhusa eesistumise eest selles küsimuses ma arvan, et ma võin teile öelda, et Euroopa Rahvapartei on nõus teiste fraktsioonidega et parlamenti tuleb kaasata täiel määral, ka meie oleksime tahtnud, et variraportöörid oleksid samuti kohal olnud mitteametlikul hommikusöögil, sellepärast et see oleks andnud meile võimaluse olla kõikide fraktsioonide kaudu esindatud, mis on meie jaoks tähtis meie fraktsioonina oleme alati oluliseks pidanud seda, et õigusriigi põhimõte peab toimuma igal pool ning meie aluslepingute väärtusi tuleb alati austada kuid viimaste aastate jooksul oleme näinud, et Euroopa tasandil meie kasutuses olevad mehhanismid ei ole alati nii tõhusad, kui me oleme lootnud eh, ning neist ei piisa meie eesmärkide saavutamiseks me ei taha siin hakata trahve määrama, kedagi karistama, me tahame lihtsalt tagada seda, et need õigused, mida Euroopa kodanikud ootavad, oleksid au sees ning selleks on meil vaja kõikehõlmavat sõltumatut õigusriigi mehhanismi, kus kõik liikmesriigid on sõltumatu järelevalve all täpselt võrdselt. ainult sellisel moel saame me loobuda igasugused riigipõhistest süüdistustest Äh, eelarvamustega süüdistustest, ainult nii saame võrdseid mängureegleid. ütlen seda konkreetselt just sel nädalal, sellepärast et äh, mind alati üllatab see, kuidas inimesed äh, sõltumatult sellest, mis erakond on valitsuses, laulavad erinevat laulu, meie fraktsiooni puhul nii see ei ole, ma arvan, et lõpuks ometi näidatakse ka mulle, et ma eksin, kui ma arvan, et teised käituvad siiski nii. ja nüüd siis kolleeg Purek suur tänu, kallid kolleegid, proua minister. aastad lähevad, uus ametiaeg algab äh, Euroopa Liidu ametivõimude jaoks. mõningate Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused lagunevad, vabandust, murravad ühte äh, murravad piire, äh, murravad õigusriigi põhimõtet, äh, kärbivad äh, kodanikuõigusi ning vabadusi, haaravad kontrolli meedia üle. kahjuks on tunne, et seda tehakse täielikus karistamatuses hiljuti, kui Ungari oli kohtunik eh, sõltumatust, meediavabaduse põhimõtteid, eh, akadeemilise vabaduse põhimõtteid eh, rikkunud, alustas Viktor Orban rünnakut kultuuriinstitutsioonide vastu, nagu Roheliste perest pärit kolleeg ütles. praeguse Euroopa Liidu liidrite eesmärgiks Euroopa Parlamendi, uue Euroopa Parlamendi, uue komisjoni, uue nõukogu eesmärgiks peaks olema võtta vastutusele kõik need, kes on õigusriigi põhimõtet juba rikkunud. ning järjepidevalt tuleks lähtuda artikkel seitse menetlusest, seda tuleks rakendada. ning äh, võib-olla, äh, mis kõige tähtsam, äh, võtta vastu meetmeid, mehhanisme, millega saaks ennetada selliseid rikkumisi tulevikus. liikmesriikide valitsused ning erakonnad on rikkujad, mitte kodanikud nagu Ungari rahvas näiteks ja nemad ei peaks kannatama samuti valitsuse äh, sammude tagajärgede all. suur tänu ja kolleeg Trugaru Renew fraktsioonist. suur tänu, lugupeetud esimees, paar mõtet selle kohta, mis Ungaris toimub ja mis Ungariga ju toimub, ütleb proua Strugariu. aga kõigepealt üks üldisemaid kommentaare kuni selle hetkeni, kui jõudsime ühisele kokkuleppele, et praeguse ühehäälsuse eeskirja puhul artiklis seitse ei saa kunagi midagi, mis äh, haavab Orbanit. meil on vaja õigusriigi mehhanismi, mis äh, sellisele käitumisele lõpu teeks. meil ei ole vaja sellist meil on vaja õigusriigi põhimõtet, millel on selged äh, tugevad eeskirjad kuna meil on endiselt aga ühehäälsuse eeskiri, siis ma isegi ei ole veendunud, et see mehhanism sellisel juhul oleks äh, tõhus või toimib. tulin just tagasi Budapestist meediavabaduse konverentsilt. meediavabadus äh, vaikselt äh, kärbub Ungaris. ja, ja ma tundsin, kuidas värinad läbistasid inimesi siis, kui mainiti Orbani nime see ei ole aktsepteeritav, et avalik meedia on täielikult kontrolli all Euroopa riigi riigis. jah, Vene propagandat ei ole Ungaris, aga seda ainult sellepärast, et Orbani propaganda on nii tugev, et tal ei ole vaja Putini õppetunde, ta saab selle kõigega ise hakkama seal on lihtsalt võitlus selle üle, kes seda paremini teeb, seda propagandat. minu viimane kommentaar, võib-olla on viimane aeg, et ka nõukogu oleks läbipaistvam oma kuulamiste ning oma õigusloomelise töö, töö küsimuses, sellepärast et vastasel korral ikkagi lekitakse välja säutse ja pooltõdesid ja nii, nagu seda tehti täpselt sellel häbiväärsel kuulamisel. härra Nicolas Pei ja ID fraktsioon Päda pole kohal. ei ole kohal, keegi ei soovi tema asemel sõna võtta ID fraktsiooni nimel, sellisel juhul Euroopa konservatiivid ja reformistid ja kolleeg Pinevska. suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu, proua minister, et tulite siia. artikkel seitse on muutunud poliitiliseks relvaks, otse kui piitsaks, millega piitsutatakse demokraatlikult valitud valitsusi. mõned teie hulgast paistavad arvavad, et need valitsused, kellest me täna räägime, ei ole usaldusväärsed, sellepärast et nad ei toeta teie poliitilisi eelistusi, eelkõneleja mainis siin äh, libauudiseid, väärinfot. ma võin teile öelda, et äh, pahatihti ka teie ise tegelete just nimelt selle väärinfo levitamisega, sellepärast et kordate kogu aeg uudiseid, mida ei ole kontrollitud ja mis äh, ei ole, millel ei ole mitte midagi pistmist tõega. Euroopa Liit peaks olema sõltumatute liikmesriikide liit. liikmesriikidel on õigus valida omaenda demokraatlikust enamusest lähtuvalt äh, oma valitsused ja see, mida teie siin teete, on äh, põhimõtteliselt samaväärne sellega, et äh, sunnite liikmesriike õigusriigi põhimõtet murdma. Te muudkui kontrollite härra Orbanit, püüate jätta meile mulje, et äh, ungarlased kardavad Orbanit. no see ei ole ju tõsiseltvõetav käitumine. toonitaksin teile et äh, Ungari valitsus on demokraatlik valitsus. Ungari valitsus tahab arvesse võtta ennekõike omaenda kodanike vajadusi. Euroopa Liit ei ole superriik, vaid liikmesriikide liit. Malin Björk ei saanud siia tulla, ütleb härra esimees, sellepärast et ta tegeleb Euroopa Liidu parla-, Euroopa Parlamendi esinduskohustuste täitmisega ja Cornelia Ernst saab tema asemel sõna, kui ma õigesti aru sain. jah, just nii Malin Björk on parasjagu Genfis hetkel. niisiis, me peaksime nüüd äh, tulema tagasi selle juurde, millest me siin räägime. me ei räägi siin rahva enesemääramisõiguse äh, vähendamisest, me ei räägi siin mingisugust väiklasest bürokraatiast, vaid me räägime siin põhimõttelistest põhiõigustest, inimõigustest ja vabadustest. Need on demokraatia alused ja sellepärast äh, inimesed ka minu äh, riigis, minu piirkonnas aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa läksid tänavatele. me soovisime seda muutust ja me soovisime, et need äh, vabaduse õigused kehtiksid kõigile, see selleks. teiseks, meil on vaja õigusriigi mehhanismi, nagu üks kolleeg juba ütles. seal on äh, tegemist enama kui lepingu rikkumise menetlusega ma arvan, et äh, kogu see praegu käiv tsirkus ei ole piisav. loodeti, et äh, kõik laabub iseenesest, kui liitutakse Euroopa Liiduga ja et selliseid suuri õigusriigi äh, põhimõtteid rikkumisi ei tule. edasi. mis on siis praegune asjade seis, mida ungarlased rääkisid, mis on nende argumendid äh, mis küsimustes nad äh, edasi ei äh, liikunud ja milliseid tulevasi samme on plaanis astuda? suur tänu! praktiliselt kõik koordinaatorid on sõna soovinud ähm, ja ma teen, et ja äh, on saanud sõna ja ma annan siis edasi järgmistele kõnelejatele, proua Sippel üheks minutiks, proua Metsala Äh, oli variraportöör, palun proua Sippel. mul on üks väga lühikene küsimus eesistujale. mainisite õigusriigi vahendeid ja ennetavaid meetmeid, ütlesite, et kakskümmend kuus liikmesriiki leppisid kokku või olid päri. Äh, ma olin natuke üllatunud, võib-olla äh, võiksite natukene rääkida nendest instrumentidest ja kirjeldada, mida te tegelikult teete. meie no teine kommentaar puudutab õigus, seda seadust, kus inimressursside minister Ungaris saab otsustada äh, kohalike teatrijuhtide üle või peanäite, pea, lavastajate üle ja see toimus pärast viimaseid arut-, äh, valimisi ja äh, kas rääkisite sellest Brüsselis ja kas rääkisite sellest, et opositsiooni õigusi vähendati, sellepärast et nüüd nad ei saa moodustada oma fraktsioon? ma ei hakkaks sinna ajaloos sonkima ja rääkima süsteemi, süstemaatilisest õigusriigi põhimõtte rikkumisest Ungaris, aga üsna naeruväärne oli kuulata, et üks kolleeg siin ütles, et nemad on alati toetanud õigusriigi põhimõtet ja paistab, et mõningad Äh, erakonnad otsekui muudaksid meelt siis, kui valitsused vahetuvad. ma tuletaksin teile meelde, et Ungarist hakkasime rääkima kahe tuhande üheksandal aastal, olin siin kojas siis veel päris roheline liige. ja alles eelmisel ametiajal lõpuks saavutasime enamuse selleks, et ühiselt öelda, et õigusriigi ja demokraatia põhimõtet on Ungaris rikutud ning seda just täpselt ühe fraktsiooni tõttu siin kojas. proua Infeld, palun. suur tänu, esimees. ning kõigepealt tahaksin ma tänada Soome eesistujat ja iseäranis proua Tuppurainenit, sest ma tean, et te teete oma tööd pühendunult. aga pean siiski tegema omapoolse järelduse, et nõukogu ei tee mitte midagi, hoolimata sellest, et teie olete endast parima andnud. ainult tühjad sõnad ja ei mingeid tegusid. vahepealse aja jooksul õigusriigi põhimõte, demokraatia ja põhiõigused, neid vägistatakse, neid äh, tapetakse, notitakse maha, nii ja liikmesriigid seisavad kõrval ja ei liiguta sõrmegi. ma tahan teid tänada teie pingutuste eest, aga demokraatia sureb Poolas ja Ungaris. autoritaarsus lokkab mitmes liikmesriikides. tegemist on sõna otseses mõttes riigijuhtide lokkava korruptsiooniga ja mida sellega silmitsi seistes nõukogu teeb? null, mitte midagi. palusime nõukogul rääkida Malta küsimusest, äh, kui nad kohtusid tippkohtumise eelmisel nädalal. ei, mitte poole sõnagagi seda ei mainitud ja vahepeal haigus muudkui levib nakkus levib, liikmesriigid, nõukogu on vastutavad Euroopa Liidu lagunemise eest. sellepärast, et ilma demokraatiata, ilma õigusriigi põhimõteta, ilma põhiõigusteta seda Euroopa Liitu ei ole, see ei saa toimida, see sureb, sureb. ja mina loodan, et teie kolleegid lõpuks ometi on valmis vastutust kandma selle eest, mis siin toimub. kui ma kuulan, kuidas Hollandi minister ütleb, aa jaa, mis nendes riikides toimub, on jah, tõesti äärmiselt murettekitav, aga see on liikmesriikide oma äh, siseasi. ei, ei ole! siin on ohus meie Euroopa Liit ning nõukogu peab hakkama vastutust kandma selle Euroopa Liidu eest tervikuna. lõpetage see natsiona-, sõna demulin natsionalismist, suveräänsust ja nii edasi, nüüd tuleb, peab nõukogu asuma tegudele, aitäh! I know we are confusing um,. And I am, I am also very happy that you are here, minister, but ka minul on väga hea meel, et te olete siin, proua minister, aga ma pean teiega ühes küsimuses äh, eriarvamusel olema. ma ei ole enam nii veendunud, ütleb proua Rentke. aega on väga palju äh, juba möödunud, aga nüüd on lihtsalt äh, räägitud, kuidas autoritaarselt ümber struktureerida liberaalset demokraatiat. alati sama muster, kõigepealt rünnatakse meediat, siis hakatakse äh, kujutama mingisugust välisohtu, tavaliselt teise usulise kuulumusega liikmete või, või vabandust, kolmanda riigi, riikide suhtes, siis inimõhu organisa-, inimõiguste organisatsioonid, kodanikuühiskonna esindajad satuvad siseohuks ja nii edasi ja nii edasi, kogu seda narratiivi kasutatakse selleks, et demokraatlikke institutsioone ebastabiliseerida ja nüüd on ohtu sattunud akadeemilised institutsioonid, kultuur ja nii edasi, kõik see toimib, me ei saa ju äh, eitada, see on toiminud ja mitte ainult ühes liikmesriigis ja midagi me peame ette võtma ja ei ole siiani piisavalt palju ette võetud, ma kutsun teid üles nõukogus kasutama neid vahendeid, mis teil on Äh, selleks, et midagi ette võtta. võtame näiteks mitmeaastase finantsraamistiku arutelud, me peame kasutama mitmeaastast finantsraamistikku ja tingimuslikkust ning ütleme, et ei saa kasutada Euroopa vahendeid selleks, et oma autoritaarset riiki üles ehitada ning ähm, seda ei tohi enam teha. ja nõukogu peab selles küsimuses meie poolel olema. aitäh, Euroopa konservatiivid ja reformistid, härra Jaki suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad. äärmiselt huvitav arutelu ja kuulsin siin mitmeid sõnavõtjaid, kes ütlesid, et et nad tahaksid täpsemalt teada saada, mis asi see Ungari õigusriigi põhimõtte rikkumine on, väga palju räägiti sellest hommikusest hommikusöögist ning tulevastest koosolekutest rõhutati, et õigusriigi põhimõte on oluline, meediavabadus on oluline ja nii edasi ja nii edasi, olen muidugi nõus, olen nõus, et akadeemiline vabadus on ka oluline. aga aga kus siin see Ungaris siis õigusriigi põhimõtet on rikutud, mitte keegi ei ole seda konkreetselt välja öeldud, et me saaksime kontrollida, kas siinsed väited on üldse tõesed või mitte. ma olen ainult kuulnud sõnu sellest, et olukord on muutunud hullemaks, halvenenud, karistagem, karistagem, karistagem, vastatakse, vastavad kolleegid üles kutsuvat. aga kui te süü-, süüdistate kedagi nii tõsiselt, siis peaks saama kontrollida, kas need süüdistused on ka tõesed või ei ole kõige huvitavam argument, mida siin kuulnud olen, on ähm, siin ühe eelkõneleja avaldus, et äh, kui tema oli Ungaris ja kui inimesed kuulsid Orbo-, Orbani äh, nime, siis hakkasid nad värisema ja nii palju värisema, et nad valisid suure häälteenamusega neli korda järjest ametisse kallis kolleeg, teie kolleeg, teie erakonnal ei ole mitte mingisugust võimalustki valimistel saavutada sellist tulemust. võib-olla sooviksite ise, et teid kardetakse samamoodi. ma arvan, et me peaksime oma aruteludes olema professionaalsemad, kui me räägime õigusriigi põhimõtte rikkumisest, siis mis see rikkumine, milles see rikkumine täpselt seisneb. ja nüüd, enne kui annan sõna uuesti meie külalistele, kes saavad sõna ja peavad sõna saama anname sõna ka kõikidele nendele liikmetele, kes soovivad üheminutisi küsimusi esitada, sest et praegu oli tegemist siis äh, variraportööridega. proua Intser, üks minut. suur tänu, proua härra esimees ja suur tänu, minister Tuppurainen ja suur tänu teile ka selle töö eest, mida olete teinud viimase poole aasta jooksul mina tahaksin samuti jätkata samadel teemadel, äh, millest rääkisid kolleegid, nimelt mis edasi saab. me oleme rääkinud sellest, et tegemist on äh, rikkumistega, ehkki mõned inimesed siin ei taha äh, möönda, et vabaduste, vabadusi kärbitakse ning et kohtusüsteem on Poolas muutumas poliitiliseks. meie aga teame, et see on tõde, mitte ainult Poola puhul, Poolas on ju isegi äh, õigusakt, millest lähtuvalt võib järeldada, et äh, kohtusüsteem on poliitiliseks muutumas. ja Ungari puhul on mitmesuguseid erinevaid võimalikke näiteid, mida võiks siin välja tuua, aga minu küsimus teile oleks lihtsalt, et äh, mis edasi saab ja kas tõesti on mingisuguseid edusamme ja kas võiksite tuua meile näite selle kohta, äh, kuidas ennetavat tööd tehakse, mainisite ennetavaid äh, meetmeid, äh, millest räägiti, võib-olla räägiksite ka meile täpsemalt? üks minut, palun kõikidel, härra Heegi. kuulates, Hitvegi, kuulates enamusi sõnavõttu, paistab, et siin on tegemist vasakpoolse inkvisitsiooniga uskumatu lausa oli kuulata siin kolleegide sõnavõttu. Äh, väga raske on jääda tõsiseks selle juures. Ungari vastu algatatud menetlus on meie arvates täielikult poliitilistele eelarvamustele tuginev mõttetu menetlus. alustati poliitilise rünnakuga, nüüd on sellest saanud juba lausa nõiajaht. Ungari valitsus on kummutanud kõik süüdistused ja teinud seda korduvalt, on alati olnud valmis dialoogi pidama, äh, on seda ka tulevikus, tegemist on siis poliitilise relvaga, mida üritatakse äh, maskeerida äh, õiguslike süüdistuste maski taha, et rünnata kristlik konservatiivset maailmavaadet. tegelikult peaks siin rääkima hoopis Maltast ning ajakirjaniku mõrvast. sotsiaaldemokraadid püüavad seda päevakorrast maha võtta Euroopa Parlamendis ja see on alles tõsine ja häbiväärne küsimus me räägime siin Ungaris, aga me räägime veel hiljem Poolast ja me räägime ka Maltast, eks ole? nii et oodake. Äh, ma räägin siin täiskogust, ütles kõneleja. One minute. Thank you, Chair.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 resolutsiooni ettepaneku, mis puudutaks, puudutas Vene sekku, Venemaa sekkumist väli, valimistesse. Venemaad süüdistatakse propagandas, aga kui keegi mainib äh, härra Sorost, siis äh, hakatakse äh, temast alati kohe rääkima negatiivseid sõnu kui me räägime sinna Soros lahutati ülikoolist, siis see ei olnud ju tegelikult ülikool. saadaksin sõnumi härra Orbanile, poolakatele, brittidele, võidelge edasi, tulevikus on meid rohkem. tänan, esimees, räägin saksa keeles siin on esitatud äh, palju küsimusi, olulisi küsimusi, millega me peame tegema. on äh, oluline, et saada neile vastus, kui soovime, et Euroopa Liit positiivselt edasi areneks, nii et ma nende küsimuste juurde ei soovi äh, tagasi tulla. aga väga problemaatiline, oluline selles arutelus on tehniline küsimus ka, et kuidas me teeme kodanikele kin-, selgeks, kui oluline on õigusriiklus äh, äh, demokraatia säilitamiseks, nagu kolleegid ka ütlesid, Poolas ja Ungaris valiti äh, võimul olevad valitsused täiesti demokraatlikul teel, nad ei tulnud võimule putši teel. ja kuidas siis kodanikele seletada paremini seda seost demokraatia ja õigusriikluse vahel, kas nõukogul on mõtteid? suur tänu, esimees. ma usun, et äh, kõik on nõus sellega, et meil on vaja tõhusamaid äh, meetmeid, et äh, võidelda demokraatia ja õigusriikluse hävitamise vastu. Need on liiga olulised teemad, samas et jätk-, jätta nendega tegelemine ainult komisjoni õlule. ka nõukogul on siin valdkonnas pädevused ja kohutused äh, lähtuvalt artiklist kakssada viiskümmend üheksa, nagu Euroopa Kohus on tõlgendanud, on tegemist äh, riikide siseste juhtumitega, aga me ei saa seda niimoodi jätta, meil on vaja laiemat äh, koalitsiooni riikidest, kes on äh, valmis tegutsema. praegu me räägime Ungarist, aga sama võib rakendada ka Poola puhul. nii et ma mõtlen, et kas äh, nõukogu on kaalunud ka neid teisi variante. tänan. kolm äh, punkti. kuidas on tegeletud selle diskrimineerimise küsiga, küsimusega, et kui äh, need valitsused nagu kujundavad endast äh, ohvri äh, viskuvad ise ohvri rolli. me ju teame, et äh, on äh, kohtuotsused äh, jurisdiktsiooni kohta ja nii edasi. siin on kõik, see kõik on kirjas, siin ei ole midagi ähmast. Teie, proua Tupurainen, olete viimast korda siin, aga millist nõu te meile annate? olles nüüd näinud seda protseduuri, õppinud sellest, kuidas selle õigusriikluse menetlusega edasi minna. ja kolleeg äh, Sveka, palun teie veel viimasena üks minut, palun. suur tänu, esimees, suur tänu, minister Tuupurainen, teie ettekande eest ja pühendumisest demokraatile õigusriiklusele viimasel kuuel kuul ma tahaksin äh, parlamendi äh, uue raportöörina selles äh, vallas öelda, et ma olen väga rõõmus kolleegide toetuse üle. meil on vaja erapooletuid objektiivseid hindamisi, meil on vaja kriteeriumeid, mis kehtivad kõikidele liikmesriikidele. aga see, mida meie teeme, ei asenda artikkel seitse 7 menetlust, mis puudutab Poolat ja Ungarit, siin on tegemist kahe paralleelse protsessiga, mis on nüüd käimas. ja ma tahaksin küsida proua ministrilt, kui nüüd vaadata nõukogu lõppjäreldusi, siis kas järgmise aasta õigusriigi dialoog toimub, äh, kui selle aasta saavutatu põhjal, aitäh? esimees mikrofonita tõlgid ei kuule ja ei saa tõlkida niisiis meil on aega ametlikult äh, kuni poole üheteistkümneni nii et arvestades seda kõike, teeme nii, et teil on viis minutit äh, vastamiseks. loomulikult kõiki muresid äh, see ei leevenda ilmselt, siin on tegemist sellise lõputu aruteluga, see on meie kodanikuvabaduste komisjoni tegevuse tuumikteema, nii et äh, üritage viie kuni seitsme minuti jooksul vastata, kõigepealt äh, volinik Reinders, palun. ja siis teie, proua Tuppurainen. suur tänu, esimees, suur tänu kõikidele libekomisjoni liikmetele pühendumise eest sellele teemale. me oleme olnud kontaktis äh, parlamendiga, oleme üritanud seda protsessi kolme institutsiooni äh, koostöös suunata. üritan teha lühidalt meil on vaja keskenduda oma tööartiklile seitse. meil on vaja head koostööd nõukogu ja parlamendi vahel komisjoni poolt. me üritame väljendada neid muresid, mis meil on. ka viimasel nõukogu kohtumisel me tõstatasime selle teema, eriti mis puudutab äh, meetmeid, mis on võetud tarvitusele kohtunike vastu ja mis äh, puudutab äh, uut seadusandlust äh, justiitssektori sõltumatuse osas Ungaris. jätkame oma tegevust. eelmine komisjon juba pani aluse meie tööle, meil on vaja rikkumismenetlust äh, algatada Ungari osas, sama puudutab ka Poolat. ja loomulikult äh, meil on äh, käimas uus äh, tsükkel ja minu pädevuses on mehhanismi algatamine, nii et kõik liikmesriigid oleksid kaasatud. me kombineerime uue meetme artikkel seitse protseduuriga. ma loodan ka, et äh, mitmeaastase finantsperspektiivi tingimuslikkus annab meile teatavad vahendid, sellepärast et äh, ka finantsvahendid on ähm, heaks meetmeks selles valdkonnas nii et me kasutame kõiki võimalusi ära, mis meil on. suur tänu, et te tegite lühidalt ja löövalt ja nüüd proua Tupperainen, teil on sõna. suur tänu kõikidele liikmetele väga sisuliste asjalike sõnavõttude eest. ma ei saa kõigile nüüd vastata, aga ma võtsin kuuldut arvesse kõigepealt äh, Roberta Delbes Corfields Euroopa Parlamendi roll artikkel seitse kuulamistel nõukogul. jah, me arutasime seda ja nõukogu kuulamise sätted on pand-, ka pandud äh, nõukogu sekretariaadiga ja parlament saab esitada oma ettepaneku, anda oma heakskiidu, formaalset rolli Euroopa Parlamendile praegune protseduur ei anna, nii see on, aga ma isiklikult usun, et koostöö nõukogu ja parlamendi vahel on väga oluline ja nõukogu peab kuulama teie arvamust, eriti arvestades, et initsiatiiv tuli Euroopa Parlamendilt ja minu jaoks on väga oluline hoida kontakti teiega. Te viitasite ka sellele kahetsusväärsele Twitteri ähm, vahejuhtumile viimasel nõukogu kuulamisel, see oli väga kahetsusväärne juhtum ja ma otsekohe palusin Ungari delegatsioonilt kirjalikku selgitust nende käitumise kohta ja ma sain selgituse, sain lühikese kirja Ungari valitsuselt, aga kahjuks see vastus läks täiesti teemast kõrvale, see oli ebapiisav ja seal olid väga küsimärgi alla seatavad viited äh, protseduuri kohta. palusin äh, Koreperil äh, alalistel esindajatel seda olukorda arutada, seda tehti täna hommikul ja ma usun, et nüüd, kus alalised esindajad on selle teemaga tegelenud, on see nüüd Ehm, lõpetatud, aga me kindlasti tegeleme nende süüdistustega, mis olid Ungari valitsuse kirjas ka minu aadressil. ja loomulikult selline säutsumine ei äh, ole absoluutselt äh, austusväärne tegevus. paljud teist veetasid mehhanismidele ja vahenditele, mis meil õigusriikluse valdkonnas on. meie eesistujana oleme teinud ähm, kõik endast oleneva, me algatasime artikkel seitse protseduuri Ungariga, see oli meie kohustus, see ei olnud lihtne, aga seda meilt oodati, me saime ka tagasisidet, mis ei olnud äh, väga meeldiv, aga kuna meil oli teie algatus, initsiatiiv, siis oli ülim aeg äh, sellega tegeleda, me oleme algatanud ka protseduuri seoses äh, Poolaga ja selle teema juurde tuleme kohe varsti tagasi edasi õigusriigialane dialoog. meil olid nõukogu lõppjäreldused õigusriigi dialoogi osas ja siinkohal ma tervitan äh, väga voliniku äh, Didier Reindersi äh, poolt plaanitud selles valdkonnas, nii et ma loodan, et teie küsimustele annab äh, ka see vastuse ja et järgmine dialoog äh, leiab aset äh, Saksamaa eesistumise ajal. ja kolmandaks, uue finantsperspektiivi tingimuslikkus. meie oleme nüüd tulnud välja oma ettepanekutega ja kui asi sõltuks meist, siis tulevikus jah, kui äh, mõne riigi äh, käitumine õõnestab õigusriiklust, siis on võimalik äh, MFF-i raames rahastamist külmutada. meil peab olema teatav vahend, millega hoida riike tulevikus sellisest tegevusest eemale ja vastuseks äh, kolleeg Visnevskale. Poola ja Ungari äh, valitsused on loomulikult äh, demokraatlikult valitud, aga kui meil on Euroopa Liidu liikmesriigis demokraatlik valitsus, siis kõik peavad järgima reegleid ja seda me rõhutame. kui me räägime õigusriiklusest Euroopa Liidus, siis me ei räägi mõne valitsuse käitumisest me ei räägi poliitilisest äh, arvamusest või moraalsest ideaalist, me räägime juriidilistest äh, faktidest, mis on meie lepingutes kirjas. ja artikkel kaks ütleb, et õigusriiklus on Euroopa Liidu toimimise alus ja sellepärast me olemegi niivõrd järeleandmatud selles küsimuses. ja lõpetuseks te küsisite, et mis äh, Äh, nõu mul teile on. Soomes on sõna sisu, see äh, tähendab sellist äh, vastupidamisvõimet, vitaalsust, nii et ärgem andkem alla, jätkakem oma tegevust ka järgmiste eesistujate jooksul. So good to see you with so much ja tõesti on näha, et teil on nii palju sisu, teil on nii palju mm, energiat aga jätkame siin äh, pausideta. Läheme kohe järgmise päevakorrapunkti juurde. artikkel seitse, lõige üks. Äh, Poola, Euroopa Parlament, eriti just äh, kodanikuõiguste komisjon, on jälginud arenguid Poolas õigusriikluse valdkonnas. Euroopa Parlament on võtnud vastu terve rea resolutsioone, eriti märtsis kaks tuhat kaheksateist Äh, seal viidatakse sellele, et tuleks algatada artikkel seitse punkt üks äh, protseduur Poola kohta, komisjon täielikult toetas Euroopa Parlamenti. me tegelikult äh, tol ajal komisjon olite nagu juhtrollis Poola osas, meie võtsime juhtrolli Ungari osas me kohtusime Varssavis Seimi liikmetega, ajakirjanikega, kohtunikega ja eelmise aasta novembris meil oli libemissioon jällegi Poolasse, mis äh, tõstatas mitmesuguseid murepunkte nagu justiitssüsteemi sõltumatus, tegevused äh, ja vihakõne, mis on suunatud äh, seksuaalvähemuste vastu, sellega me tegelesime ka viimasel täiskogul siin Strasbourgis. me oleme eriti äh, mures seoses äh, distsiplinaarmenetlustega, mis on algatatud kohtunike vastu, kes on kritiseerinud äh, justiitsreformi ja sellepärast meil ongi siin ka täna kaks külaliskõnelejat, minister Tuupurainen ja volinik Reinders. ma olen jutumisi raportöör sellel teemal ja ma kutsun äh, teid äh, kõiki äh, pidama kinni ajaraamistikus praegusel hilisel ajal. ja palun, proua Tuppurainen, jällegi teil on viis kuni seitse minutit alustuseks, et teemat tutvustada. austatud esimees, lugupeetud daamid ja härrad, ma olen palutud teise teemana siia täna käsitlema äh, Äh, Poolaga seotud äh, seoses artikkel seitse punkt üks äh, protseduuriga. see protseduur erineb Ungariga seotud protseduurist kahes olulises küsimuses. esiteks, algatajaks oli Euroopa Komisjon ja enne kui käivitati ametlik artikkel seitse protseduur, komisjon esimest korda rakendas Poolale oma õigusriigi raamistikku. teiseks mis puudutab Poolaga seotud äh, protseduuri, siis see on kitsam. Ungariga on äh, seotud äh, kaksteist erinevat teemat, Poola puhul on asi piiratud justiitssektoriga. kui juuli alguses Soomes sai eesistuja, siis Poolaga seotud artikkel seitse protseduur oli juba täielikult käimas, oli toimunud kolm kuulamist äh, Austria eesistumise ajal. Soome eesistumise ajal Poolaga seotud äh, protseduur oli üldasjade nõukogu päevakorras juulis, septembris ja detsembris. iga kord äh, käsitleti olukorra seisu Euroopa Kohus on äh, tulnud välja oma otsustega äh, seoses artikkel seitse protseduuriga, need otsused on toonud selgust. nõukogu äh, kohtumistel on ministrid saanud infot nende kohtuotsuste ja muude oluliste arengute kohta, mis on seotud justiitssektoriga Poolas. Poola valitsusele on loomulikult pakutud võimalust kommenteerida ja infot anda. minu arvates on olnud äh, tegu ähm, kasulike arvamusvahetustega, me oleme saanud heita ähm, sügavama pilgu Poolas toimuvasse. Äh, see on kõik minu poolt, äh, volinik Randes räägib teile täpsemalt nende protseduuride sisust. hea meelega vastan küsimustele pärast täna räägin natukene kauem kui äh, ennem, seekord siis teemaks äh, Poola. suur tänu, et te kutsusite mind rääkima komisjoni perspektiivist. niisiis, äh, kümnendal detsembril üldasjade nõukogus oli see teema ka arutlusel. nüüd viiendal novembril Euroopa Kohus võttis vastu otsuse ühes äh, lepingu äh, rikkumise juhtumis äh, Poola kohta, see puudutas kohtunikke. Euroopa Kohus toetas täielikult Euroopa Komisjoni seisukohta ja ütles, et kohtunike pensioniea alandamine ja justiitsministrile õiguse andmine töö aja pikendamiseks äh, pärast pensioniida, iga Poola rikub Euroopa Liidu aluslepinguid. ja üheksateistkümnendal novembril Euroopa Kohus avaldas äh, veel ühe otsuse, see puudutab äh, ülemkohtu distsiplinaarkolleegiumit, mis on just loodud. Poola ülemkohus peaks tagama, et see kolleegium on äh, sõltumatu ülemkohus peab arvestama, kuidas need liikmed distsiplinaarnõukogus on nimetatud. edasi, ülemkohus nüüd on silmitsi olukorraga, kus äh, selle kolleegiumi liikmed äh, valitakse parlamendi liikmete seast, äh, mitte kohtunikud ise ei määra neid liikmeid ja et distsiplinaarkolleegium äh, ei ole piisavalt sõltumatu. viiendal detsembril võttis äh, Poola ülemkohus äh, vastu otsuse, öeldes, et Euroopa Liidu äh, nõudeid sõltumatuse osas ei täideta. ülemkohus samuti otsustas, et äh, riiklik äh, justiitsnõukogu peab olema sõltumatu. härra Reinders, tõlgid saadavad sõnumi, et äh, te võiksite rääkida aeglasemalt härra Randes ütleb, et ta võib rääkida aeglasemalt, aga siis läheb kauem aega ülemkohtu otsus toonitab, et äh, Euroopa Liidu äh, õiguse tõlgendus äh, üheksateistkümnendast novembrist, nii nagu Euroopa Kohus seda ütleb, on siduv kõikidele kohtutele Euroopa Liidus ja nüüd Poola riigi ametnikud kritiseerivad seda ülemkohtu otsust ja õigusriikluse austamine tähendab äh, seda, et kõik äh, riigiasutused peavad austama oma ülemkohtu otsuseid, eriti kui neid äh, otsuseid toetab Euroopa Kohtu otsus. ja nii nagu Euroopa Kohus on korduvalt oma presidendi õiguses toonistanud, on Euroopa Liidu äh, õigus ülimuslik liikmesriigi õiguse suhtes, nii et äh, Poola peab näitama oma pühendumust õigusriiklusele. ja nüüd äh, tulles tagasi üheksateistkümnenda novembri otsuse juurde kohtud rakendasid Euroopa Kohtu otsus distsiplinaarmenetluses. tulemuseks oli see, et kohus, kes, kohtunik, kes selle otsuse vastu võttis, ta pidi oma ametist loobuma justiitsministri äh, sekkumise ja ka kohtu esimehe sekkumise tõttu, kes on selle riikliku äh, justiitsnõukogu liige. ja nüüd valitsus teatas, et tema eesmärgiks on jätkata justiitsreformidega neljandal äh, detsembril algatati distsiplinaar- menetlus kõige suurema kohtunike organisatsiooni esimehe vastu. selline reaktsioon on selgelt vastuolus ülemkohtu otsusega. seal üritatakse kohtunikke hirmutada ja see on tõsine mure õigusriikluse vaatenurgast. veelgi, kaheteistkümnendal detsembril tuli Poola valitsus välja uue seaduseelnõuga, kus äh, on üles loetletud uued rikkumised, seal viidatakse distsiplinaarsele režiimile ähm, kohtunike osas Euroopa Komisjon parasjagu analüüsib seda seaduseelnõud, eriti mis puudutab äh, justiitssektori sõltumatust. nüüd distsiplinaarmenetlused äh, kohtunike suhtes. nagu te teate, siis Euroopa Komisjon otsustas kümnendal 10 äh, novembril kaks tuhat üheksateist algatada Poola suhtes rikkumismenetlus äh, seoses äh, distsiplinaarmenetlustega kohtunike vastu. Äh, Euroopa Komisjon on arvamusel, et see menetlus ei kaitse kohtunike ähm, poliitilise kontrolli eest. uued distsiplinaarmenetlused kohtunike suhtes on vahepeal algatatud ja esimees jällegi on süüdistused tõusetunud ka selles suhtes, et äh, kohtunikke vahetatakse välja vastavalt sellele, millised on nende poliitilised äh, vaated ja konstitutsiooniline tribunal ei suuda enam Poolas tagada õigusriikluse äh, kaitset. peaminister ja president on kolduvalt äh, teatanud, et on vaja läbi viia justiitsreformi, meie jälgime olukorda tähelepanelikult ja esimees kahjuks äh, arengud viimastel kuudel Poolas on näidanud, et olukord halveneb äh, veelgi. Euroopa Komisjon hoiab ennast kursis olukorra arenguga ja me oleme kontaktis äh, Poola ametiasutustega, et seda olukorda lahendada, me oleme loomulikult äh, tänulikud äh, ka libe komisjonile teiepoolse panuse ja tegevuse eest. minu sõnavõtt oli nüüd pikem kui eelmine, aga see sisaldas ka konkreetseid detaile. aitäh, härra Reinders. aitäh selge avameelse ja julge avalduse eest, mis puudutab seda olukorda. kõigepealt saab meil sõna raportöör ja selleks olen juhtumisi mina, libekomisjoni esimees ja siis saavad sõna variraportöörid, aga meil on siin ka nimekiri ja nüüd on ilmselt juba on ette näha, et me ilmselt lähme, töötame veidi kauem kui see aeg, mis ette on nähtud meie koosolekuks, aga üritame teha võimalikult kiiresti. kõigepealt mina. ei ole mingit kahtlust, et ähm, me avaldame äh, austame Poolat, mis on väga oluline liikmesriik, üks suurematest liikmesriikidest Euroopa Liidus. nii et ähm, me räägime siin küsimusest, mis puudutab äh, olukor-, õigusriigi olukorda Poolas, nimelt äh, poliitilist sekkumist äh, Pol-, Poola põhiseaduskohtusse juba kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja alandati, mis ei ole mitte ainult Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi, vaid ka Veneetsia komisjoni arvates ähm, ko-, ülemkohtu kohtunike pensionile mineku iga ja selle arengu peatas üksnes Euroopa Komisjon ja siis uue justiitsnõukogu koosseis, mis on kujundatud selliseks, et see oleks lojaalne valitsusele ja ja siis see distsiplinaarkolleegiumi juhtum ja erakorraline apellatsioon ja mm, komis-, kohtunike nimetamine valitsuse poolt, et mm, siin ja siis on murettekitavad olnud ka nende kohtunike juhtumid, kes on reformi kritiseerinud. Euroopa Kohus andis eelotsuse uue distsiplinaarkolleegiumi kohta ja äh, ja mm, riikliku justiitskolleeg-, nõukogu käitumise kohta ja siis on ka analüütiline raamistik antud, et kas äh, need otsused olid kooskõlas mm, Euroopa põhiõiguste hartas äh, tagatud kohtuniku sõltumatuse põhimõttega mm, artiklis kakskümmend, nelikümmend seitse on see kirjas ja kaks kuud tagasi siis ähm, Poola ütles, öeldi, et äh, riiklik äh, justiitsnõukogu ei taga piisavat kohtusüsteemi sõltumatust ja distsiplinaarkolleegium ei ole kooskõlas äh, põhiõiguse harta artikliga nelikümmend seitse, nii et meil on siin kolm küsimust, mis on komisjonile suunatud ja ma arvan, et sellega on juba volinik Reinders tegelenud oma sõnavõtus. esiteks, mida kavatseb komisjon teha selleks, et vastu astuda murettekitavatele arengutele, mis mõjutavad eh, Euroopa õiguse ülemuslikkust ja neid väärtusi, millele Euroopa Liit rajaneb ning teiseks, me oleme nüüd teada saanud, et rühm Poola ja rahvusvahelisi äh, teadlasi ja inimõiguse aktivisti äh, kirjutasid alla ühisele kirjale Euroopa Komisjonile ja nõudsid, et Euroopa Liit pöörduks äh, Euroopa kohtusse selleks, et võetakse esialgseid meetmeid, mis ei lubaks Poolal võtta meetmed, mis kohtusüsteemi sõltumatust Äh, mõjutaksid, nii et äh, kuulame komisjoni vastust sellele ning äh, teiseks, milline saab olema jätkutöö, võimalik jätkutöö selles osas, mis puudutab õigusriigi küsimusi Poolas, eriti mis puudutab artikli seitse lõike üks menetlust. ja nüüd saavad sõna variraportöörid üksteise järel ja siis teised liikmed, aga palun pidage kinni kõneajast üks minut, kaks minutit koordinaatoritele ja maksimaalselt üks minut teistele liikmetele. proua Metsola kõigepealt. aitäh, meil on äh, lihtne, sest äh, mõlemaks liikmeks olen mina. Äh, me oleme näinud, et Poola õigusriigi olukord sai uue hoobi selle uue distsiplinaarrežiimi tõttu, mis Äh, on endiseks probleem, äh, uueks probleemiks. Euroopa Parlament on väga mures nende reformide pärast, mida on tehtud, mille eesmärgiks on tugevdada valitsuse kontrolli, nõrgestada neid institutsioone, mille eesmärgiks on valitsuse üle kontrolli teostada ning aasta tagasi me nägime, äh, seda, mida tehti, et pole, ei soovinud komisjoni korduvatele soovitustele vastata ja see distsiplinaarraamistik äh, Ehm, tõesti aheldab äh, kohtusüsteemi käod, käed ja äh, siis ähm, äh, vaigistab kriitikuid ja see tähendab seda, et kohtunike suhtes võidakse algatada distsiplinaarmenetlusi, teha distsiplinaarotsuseid, muuhulgas puudutab see Äh, nende võimalust äh, taotleda eelotsust Euroopa Kohtult. ja see äh, kõrvaldab terve rea ähm, meetmeid, mis tagaksid selle, et distsiplinaarmeetmed võetakse õiglaselt ilma poliitilise sekkumiseta ning rääkisite seda õigusakti, mis eelmisel nädalal Seimile esitati, see ähm, on meie arvates ka mitteaktsepteeritav ning äh, tervitame seda, et lubasite mm, selle te teemaga tegeleda ja tagada, nagu me oleme juba varem öeldud, et täielikult äh, õigusriigi põhimõtteid igal pool austataks. aitäh ja nüüd saab sõna variraportöör Šmeka, Šmeka äh, aitäh, äh, härra volinik, selle eest, et rääkisite sellest juhtumist ja komisjonil on õigus olla mures viimaste nädalate arengute pärast. ma ütleks, et äh, see tõesti päev-päevalt halveneb, et kui meie Euroopa Parlamendis eelmisel nädalal kohtusime nelja kohtuniku ja prokuröriga Poolast, kes rääkisid üsna uskumatuid lugusid, kuidas neid taga kiusatakse, kuidas nende perekondi äh, ahistatakse muuhulgas äh, kampaania korras, mis on organiseeritud selleks, et neid vaikima sundida, ma olen täiesti hämmingus, et selline asi saab juhtuda Euroopa Liidus ja nüüd see uus õigusakt, millest äh, on siin räägitud ja mis võimaldaks valitseval parteil vallandada kohtunikke, kes soovivad Euroopa Kohtu otsust rakendada, see on täiesti uus äh, tõsiduse tase ja õõnestab eh, kogu Euroopa juriidilist ülesehitust ja see on siis minu küsimuse aluseks. Ehm, see puudutab eh, otseselt seda, eh, seda rikkumismenetlust, mille komisjon on algatanud, nii et miks äh, mitte äh, taotleda mm, meedet, mis äh, siis tõkestaks selle, et olukord veelgi halvemaks muut-, mm, muutuks? sest meil on siin tõesti tegemist mitmete juhtumitega. aitäh ja roheliste nimel proua Franke. üritan teha võimalik, proua Randke, e, mulle meeldiks, kui meil oleks rohkem aega selle arutelu jaoks, et võib-olla meil saaks olla korralik arutelu e, voliniku ja uue eesistujaga, et me ei arutaks seda pool üksteist, vaid võib-olla päeva jooksul, kui rohkem isiku, inimesi on kohal. ja te rääkisite olukorrast sissejuhatuses, et milline on kohtusüsteemi sõltumatus ja milline on võimude lahususe olukord. tahaksin välja tuua ühe teise teema, tegemist on artikli seitse menetlusega, äh, menetluse äh, rakendusalaga, see on, me tegelikult peaksime minema kaugemale kui see kohtusüsteemi sõltumatus, meil on Euroopa Parlamendi resolutsioon, kas me ütleme, et ka põhiõiguste olukorda tuleks äh, põhjalikumalt analüüsida ja me oleme kuulnud nii-öelda LGBTI vabadest aladest ja nende väljakuulutamisest kohalike ametiasutuste poolt Poolas. kõik need arengud tõesti annavad, on väga murettekitavad, rünnatakse e, vähemusi, LGBTI vähemusi ja meie Euroopa Parlamendis peame, peaksime sellega tegelema ja muuhulgas tegema seda artikli seitse menetluse raames, aitäh! aitäh proua Randkele ja tõesti võite olla kindlad, et mm, mis puudutab äh, õigusriigi olukorda Euroopa Liidu liikmesriikides ja Euroopa Liidus, siis kindlasti sellega me siin ei lõpeta, vaid tegeleme äh, sellega edaspidigi. ja ma näen, et ID fraktsiooni variraportööri siin ei ole, härra Bey ei ole siin, nii et teen ettepaneku, et me lähme edasi EC ERR fraktsiooni variraportöör härra Brusinski, kas äh, te olete siin, võtate sõna, palun? aitäh, ütleb härra Jaki. aitäh, lugupeetud äh, volinik. meil ei ole aega siin äh, kõiki ebakorrektseid äh, asju äh, paran-, korrigeerida. Te ütlesite, et äh, distsiplinaarkolleegiumi nimetab valitsus, tegelikult nõukogu, kes koosneb enamuses kohtunikest ja mis puudutab nüüd kohtunikke, siis olgem täpsed, kohus kutsus Poola kohtuid üles analüüsima ametisse nimetamise protse-, menetlust. artikkel sada nelikümmend viis ei anna liikmesriigid, äh, ei anna kohtunikele õigust äh, küsi-, esitada küsimusi äh, teiste kohtunike staatuse kohta, et kedagi ei ole ametist kõrvaldatud, vaid mõningate kohtunike ametiaeg on lihtsalt lõppenud. Te siin esitate väga olulisi küsimusi, palun üritage olla professionaalsed, te esitate küsi-, e-, te kuulate ainult üht poolt, eh, otsustate meie reformi üle, tuginedes eh, hüüdlausetele, te loote muljet, et te teate Poolast rohkemat kui meie kodanikud ja mida teavad, teevad meie kodanikud, meie kodanikud valisid tagasi valitsuse eh, muuhulgas kohtusüsteemi reformi tõttu ja mulle meeldiks, kui mul oleks võimalik jätkata koordinaatorina. kas äh, kuue fraktsiooni variraportöör, palun, proua Ernst? kui kuue mm, nimel vaadata tervikpilti ja vaadata, mis on juhtunud, siis me konstateerime, et õigusriigi äh, rikkumised lähevad nii sügavale, et nad tõesti jätku- äh,, väga palju rik-, rikuvad seda ühiskonda, ühiskonna alusid ja me saame olla rõõmsad selle üle, et väga paljud inimesed on läinud tänavatele ja me saame toetada neid solidaarselt, see ei ole nendel tingimustel üldse lihtne ja mul on raske kõigest sellest rääkida, sest Poola on minu jaoks naaberriik, ma elan paari kilomeetri kaugusel, mul on väga palju konti-, kontakte äh, linnapeade, vallavanematega, aktivistidega, ma tunnen, et seal tõesti on surve suurenenud ja räägin riigist Mm, palun vabandust, kui ma siin nüüd äh, nii kaugele tagasi lähen, aga tegemist on riigiga, kes meie jaoks äh, tõesti äh, selle pöörde võimalikuks muutas, muutis ja nüüd kolmkümmend aastat tagasi on tunne, et kõik on tagasi pööratud. me peame rääkima artiklist seitse, see on täiesti õige, millest me siin räägime, me räägime siin äh, lepingute rikkumise menetlusest. ma tõesti saan lihtsalt toetada nõukogu ja komisjoni, aga sellest tõesti ei piisa. ka toetuste vähendamine, sellest ei ole mingit äh, kasu, me saame seda kõigi riikide puhul teha, aga meil on vaja avalikku dialoogi nendest küsimustest äh, selles riigis ja see on oluline. kui me ei jõua inimesteni, äh, ei jõua inimesteni Poolas või oma koduriikides, kes ei saa aru, e-, et see on tõesti bürokra-, äh, väga halb, siis me ei jõua kaugemale ja seetõttu meil on vaja avalikku dialoogi õigusriigi küsimuste üle nendes riigis ja tõesti, ma arvan, et see on väga oluline küsimus kaks koordinaatorit sõida-, soovivad sõna, palun tehke lühidalt, sest meil on veel kolm liiget, kes sõna soovivad ja meil on veel üks päevakorrapunkt ja me lähme juba päevakorrast mm, mm, oma ajast üle, nii et proua Sippel, palun üritage ühe minutiga hakkama saada tahaksin äh, rõhutada seda, mida ütles meie äh, koordinaator Terri Randke, kui ta rääkis õigusriigist. jah, alati tuleb rääkida sellest äh, kolmnurgast. õig-, õigusriigi põhimõte on selleks, et tagada demokraatiat ja kaitsta põhiõigusi. Need kolm asja kuuluvad kokku ilma igasuguste küsimusteta, seetõttu olen väga pärast ähm,, olen väga mures nende LGBTI ideoloogiavabade alade pärast meil on olnud juudivabad äh, tsoonid, äh, meil on nüüd äh, olnud ka alad ainult valgetele, nii et tõesti mm, ei ole olemas mingit LGBTI ideoloogiat, kui armuda mehesse või naisesse, see lihtsalt juhtub, see ei ole midagi, millest millest mõelda, et see ei käi nii, et ma mõtlen, et oi, väga tore oleks abi armuda naisesse, see ei ole ideoloogia, me peaksime lõpetama sellest niimoodi rääkimise. proua Infeld, palun, palun saage hakkama ühe minutiga. jah, üritan teha kiiresti. ma arvan, et see võitlus ähm, Äh, me näeme, et Poola valitsus tõesti äh, äh, siin ahendab demokraatia võimalusi ja, ja lämmatab demokraatlikke hääli, üritage, lõpetage selle, selline tegevus ja ma loodan, et komisjon teeb nelja asja teistmoodi. esiteks, tegutsege kiiremalt, sellepärast et aeg on väga oluline, paljud muudatused ei ole tagasipööratavad. teiseks, artikli kaks täielik äh, kohaldamisala, millest rääkis proua Randke, ainult siis on võimalik näidata äh, rikkumiste, äh, artikli kaks rikkumiste täi-, süsteemset iseloomu. kolmandaks, vaadake ka korruptsiooni, me räägime siin alati väärtustest ja õigusriigi põhimõtetest ja nii edasi, aga need valitsused lihtsalt üritavad varjata fakti, et nad on täielikult korrumpeerunud, nad väärkasutavad Euroopa Liidu vahendeid selleks, et poliitilist mõjuvõimu osta, see tuleb lõpetada ning lõpetuseks me ei ei tohiks erinevaid poliit-, raskeid poliitilisi otsuseid jätta Euroopa Kohtule lahendada, me peame neid otsuseid ise tegema, meie teeme seda parlamendis, komisjon on seda osuliselt teinud äh, ja ma loodan, et nõukogu ka teeb seda. ja nüüd lõpeb tõlge ja te teate, kuidas asi edasi läheb, et ainult äh, inglise keeles jätkame tööd, nii et äh, proua Strik, teil on üks minut aega ma arvan, et äh, see Euroopa Kohtu otsus oli väga selge, aga Poola valitsuse sammud olid ka väga selged, nad ei äh, kavatse kohtuotsust äh, täita ja see teeb selgeks ka selle, et me peaksime näitama, et ei ole karistatavust, me peaksime otsekohe kohtuotsuse jõustama ja seetõttu tahaks küsida, et härra Reinders, kas te olete valmis äh, kohtult äh, taotlema sellist meedet ja see distsiplinaar äh, kolleegiumi küsimus samuti ja justiitskolleeg-, nõukogu küsimus samuti, et kas saaksime meelde tuletada ka äh, oma küsimust, et äh, liikmesriigid peaksid samuti öö, artikli kakssada viiskümmend üheksa alusel esitama öö, taotluse kohtule. proua Višnevska. lugupeetud kolleegid, Poola on demokraatlik riik, riik, kus valitseb õigusriigi põhimõtted, tahaksin öelda, et see artikli seitse menetluse käivitamine Poola vastu tähendab tõesti menetluse kuritarvitamist. kui me vaatame olukorda teistes liikmesriikides, siis tahaksin küsida, et miks artiklit seitse ei ole Malta suhtes kohaldatud, kus tapetakse ajakirjanikke. miks ei ole artiklit seitse käivitatud Prantsusmaa vastu, sest Prantsusmaal piiratakse demokraatlikku õigust meelt avaldada, paljud inimesed on äh, raskelt viga saanud ja meie ja see, sellised meetmed, mis meil on äh, kohtunike distsiplineerimiseks, äh, on olemas ka Prantsusmaal täpselt samasugused, et miks ei, ei ole artiklit seitse algatatud, rikkumismenetlust algatatud Prantsusmaa vastu? proua Adamovitš, üks minut, palun ehm, aitäh ähm, teie argumentide eest, kuna meil on vähe aega, siis jätkan poola keeles. praegune olukord Poolas näitab, et äh, praegused äh, verifitseerimismehhanismid ei ole piisavad, me peaksime küsima, kas riiklikud meetmed on kooskõlas Euroopa Liidu põhimõtetega. Euroopa Liidu menetlused on äh, liiga äh, nõrgad, kui meil tegemist on li libauudiste, disinformatsiooni äh, ja sotsiaalmeedia ärakasutamisega. Need on liiga aeglased ja ei ole piisavalt võimalusi neile reageerida, seepärast on meil vaja mehhanisme, mis oleksid äh, samasugused ja selged kõigile, kui meil on menetlused Äh, siis kolleegid peaks, äh, kodanikud peaksid aru saama, mi-, milleni see viib, kui see, kui see viib äh, Poola lahkumiseni Euroopa Liidust, siis tõesti see väga segane olukord, mis komisjonis on, on tõesti väga mm, halb ma olen Poola äh, jurist ja ma tõesti sooviksin, et me ei peaks rääkima Euroopa Parlamendis asjadest, mis puudutavad Poolat, aga äh, õigusriigi olukorra para- äh,, olukord Poolas halveneb äh, ja äh, on viimases kirjas mm, von der Leyenile rääkisite äh, sellest, et olukord halvaneb äh, sõltumatute kohtunike ja prokuröride jaoks ning äh, viimasel nädal, eelmisel nädalal välja kuulutatud õigusakt tähendab seda, et veelgi hakatakse kohtunike sõltumatust piirama ja ma kardan, et sellised juhtumid tulevad jälle, jälle pinnale, sellepärast et Euroopa Liidu liikmesriigid saa-, tunnevad, et nad saavad tegutseda mm, karistamatult. proua Kempa. mida kavatsevad teha komisjon ja nõukogu, kui nad näevad, et kohtunikud avaldavad ühiselt meelt koos kostjatega ja lähevad nendega koos Äh, tänavatele. probleemiks on see, et opositsioonil ei olnud võimalik äh, minna, võita valimisi, sellepärast lähevad nad äh, meelt avaldama. Prantsusmaa seaduses on keelatud kohtunikel osaleda meeleavaldustel ja mm, vali-, kohtunikud ei tohi olla valitsuse suhtes vaenulikud, kohtunikud ei tohi otsusa-, osaleda poliitilistel meeleavaldustel see on täpselt see, mis praegu Poolas toimub. Poola ähm, kohtunikud ähm, esitavad küsimusi presidendi ametisse nimetamise kohta. härra Ligi, ähm, tahaksin alustada kõige olulisemast asjast kohtusüsteemi sõltumatus on demokraatia ja põhiõiguste eeltingimuseks. võib-olla mõned meist ei jaga neid väärtusi, aga kõik teised peaksid kaitsma Poola kohtunikke, keda tõesti äh, alla surutakse, keda meedia äh, häbimärgistab, neil on äh, vihakõnekampaania nende jaoks, igal kohtul on õigus taotleda eelotsust, võib-olla mõned ei saa aru, Euroopa Kohtu otsustest, aga igal juhul tuleb neid rakendada. Poola parlament on välja tulnud õigusaktiga, mille eesmärgiks on, et äh, kohtunikud ei tohiks eelotsuseid taotleda ja kui nad ei ole nõus äh, valitsusega, siis nad ei tohiks ähm, kohtunikuna tegutseda, kas te kavatsete taotleda ajutisi meetmeid, tagamismeetmeid, see võimalus on olemas ja Euroopa kohtu ja kohtus on äh, distsiplinaarkolleegium. kas te kavatsete edasi teha? Ehm, härra Jaki, te juba olete äh, oma ajast üle läinud. Äh, teil on ainult kolmkümmend sekundit aega ja meil on ju veel üks päevakorrapunkt, nimelt Malta. kolmkümmend sekundit on teil aega. lugupeetud daamid ja härrad, kas te teate, et Poolas on umbes seitsesada viiskümmend kohtunikku, kes on ametisse nimetatud totalitaarse režiimi poolt, kas see Äh, sobib teile, mida te tegite Saksamaal, miks te kõik nad äh, ametist äh, kõrvaldasite Saksa kohtutes? kas te teate, et need ametivõimud, ähm, keda te kritiseerite, on tuvastanud, et ühes kohtus oli organiseeritud kuritegevuslik rühmitus ja et see ähm, kohtu mm, esimees Äh, registreeris mingit äh, kinnisvara, mis kuulus äh, saja viiekümne aastasele inimesele. kas te teate, et endine parlamendi opositsiooni liider ähm, tagas selle, et kohtunikud saavad selle, mida nad soovivad, kas tegemist on tõesti selle sõltumatusega äh, palun äh, saage hakkama vähemalt äh, maksimaalselt kolme minutiga ja Maltast räägime ainult inglise keeles. aitäh ähm, äh, teie küsimuste eest, ähm, proua Strik, see artikkel kakssada viiskümmend üheksa, see on üks instrument, liikmesriigid saavad ise sellega tegeleda, et see ei ole asi, millega tegeleks eesistuja. ja ma olen täiesti nõus proua Sippeliga, kes ütles, et tõepoolest, et äh, see on kolmnurk demokraatia, põhiõigused ja äh, ja õigusriigi põhimõte, et need kuuluvad kokku ja tõesti soovin härra Reindersile palju vastupidavust volinikuna, sest äh, tegemist on tööga, mida on vaja jätkata. aitäh teie, teid teie pühendumise eest ja tegemist on tõesti väga olulise aruteluga. härra Reinders tahtsin kõigepealt äh, rääkida nendest äh, esialgsetest meetmetest. Äh, viimastel rikkumismenetlustel on komisjon seda menetlust taotlenud, seekord mitte, aga see ei ole põhjus, miks mitte uuesti taotleda e, ajutisi meetmeid, kui olukord on selline, nii et ma olen lugenud äh, komisjoni presidendile suunatud ava, äh, avalikku kirja, nii et me analüüsime olukorda ja oleme avatud meelega, kui seda on vaja ja ähm, siin oli küsimus artikli seitse menetluse rakendusala kohta. komisjon on algatanud äh, veel seitse menetlust, kõik, mis puudutavad kohtusüsteemi. nii et ähm, see ei ole nii, et ei oleks võimalik muid küsimusi arutada ja me oleme algatanud rikkumismenetlusi ja me analüüsime seda, kas on vajalik täiendavaid menetlusi arutada ja algatada ja me oleme komisjonis äh, arutanud seda uut mehhanismi, iga-aastast äh, raportit, aga see ei tähenda, et äh, teised menetlused äh, peatuksid, me jätkame artikli seitse menetlustega ja tõesti tegeleme äh, diskrimineerimisega kõigis liikmesriikides. aitäh, volinik, et nii kiiresti hakkama saite, soovime teile kõigi, mõlemale palju edu ja häid jõule. Mm Äh, tegemist on ainult mandaadi algusega, aga meil on veel üks päevakorrapunkt Malta, meil toimus äh, sinna äh, kiireloomuline missioon väga lühikeses ajaraamistikus. Well, more than welcome, more than welcome. But let's see, let's see, we've got, we've got